Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. tere hommikust, kolleegid. tere tulemast tänasele välisasjade komisjoni istungile. loodetavasti eile olite väga töökad. ilmsetel põhjustel on Saksa kolleegidel het-, Saksa kolleegid äh, osad hetkel veidi hõivatud. Jamaikale me ei lenda, see on aga kindel. nüüd äh, seitsmes päevakorrapunkt elektrooniline hääletus, soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele, Hongkong kakskümmend aastat pärast üleminekut. Alin Smith, raportöör on kohal, kas soovid sõna, palun? jah, lühidalt, aitäh. kommenteerisid, et äh, Saksa saadikud, saadikud on hõivatud, asi võiks olla hullem, võiks olla Briti saadikutega tegemist, eks kõigil ole omad mured suur tänu kolleegidele koostöö eest raporti kallal, see on parlamendile väga hea võimalus Hongkongi olukorra üle põhjalikumalt äh, mõelda. ma arvan, et leidsime hea tasakaalu Euroopa Liidu ühe Hiina poliitikast lähtudes leid-, jõudsime ka ühe parlamendi poliitikani, suur tänu kolleegidele selle eest, mul on hea meel, et oleme nii palju tööd teinud Samuelile ja fantastilisele sekretariaadile ja fraktsioonide töötajatele suur tänu samuti ning mul on hea meel, et oleme täna jõudnud hääletuseni. kui kommentaare on, siis vastan nendele hea meelega, aga asjad peaksid laabuma. aitäh, Helen Smith. kas on veel kommentaare? kuue on soovinud nimelist hääletust neljakümne seitsmenda ja üheksakümne kaheksanda muudatusettepaneku puhul. Need on nimekirjas olemas. jätkame hääletusega. alustame. kompromissettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud jätkame, muudatusettepanek nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend seitse, nimeline hääletus, kuue taotlusel, hääletamine on avatud hääletamine lõppes. tagasi lükatud, kakskümmend kaks vastu, kakskümmend poolt. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, nelikümmend kaheksa. nelikümmend kaheksa, kontrollime. hääletamine lõppes kakskümmend viis vastu, kakskümmend poolt, tagasi lükatud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks, muudatusettepanek viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, viiskümmend kaks. mulle tundus, et on tagasi lükatud. hääletamine algas, hääletamine lõppes. ilmselgelt tagasi lükatud viiskümmend kolm, muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletamine on alanud. hääletamine lõppes. tagasi lükatud, kakskümmend kuus vastu, kaheksateist poolt. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud kontrollime, kuuskümmend üks, hääletamine on ajanud. üks hetk. hääletamine lõppes. tagasi lükatud kakskümmend kuus vastu üheksateist poolt kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli, osade kaupa hääletus raportööri taotlusel. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, seitsekümmend kolm, hääletamine on alanud. hääletamine lõppes. kakskümmend kolm poolt, kakskümmend kaks vastu. vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, hästi, kontrollime kaheksakümmend seitse. hääletamine lõppes, kakskümmend neli poolt, kakskümmend üks vastu kaheksakümmend seitse on vastu võetud, jätkame kaheksakümmend kaheksa. poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kaheksakümmend kaheksa. hääletamine lõppes. tagasi lükatud kakskümmend neli vastu, kakskümmend kolm poolt. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud. kontrollime üheksakümmend viis hääletamine lõppes. tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üheksakümmend kuus. hääletamine algas. nelikümmend üheksa kolleegi ja hääletamine lõppes. üheksateist poolt, kakskümmend üheksa vastu üheksakümmend kuus oli see, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa nimeline hääletus. hääletamine algas. hääletamine lõppes. tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus A, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli esimees vabandab, jätkame neljaga poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime number kuus. hääletamine algas. hääletamine lõppes. ilmselgelt tagasi lükatud. seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime number üheksa. hääletamine algas hääletamine lõppes. tagasi lükatud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 kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. jätkame kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt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 üks hääl on puudu. hääletamine lõppes. vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kolmkümmend üheksa hääletamine algas ja lõppes tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd jätkame elektrooniline hääletus, raporti eelnõu muudetud kujul, hääletamine algas. hääletamine lõppes. vastu võetud nelikümmend viis poolt, viis vastu, palju õnne raportöörile. nüüd jätkame kaheksanda päevakorrapunktiga naised, sooline võrdõiguslikkus ja kliimaõigus That's a good question. Is the raporteur present? hea küsimus, tõepoolest, kas raportöör on kohal, härra Pantseri? Ah, siiski, seal te oletegi. härra Pantseri, kolleeg Michal Ka-, Kaaler soovis te esitada küsimuse, et mis on öö, kliimaalane õiglus, et öö, kas te selgitaksite seda palun, enne kui me hääletama hakkame? È già la decima volta che lo spiego a Galer e lui non riesce a capirla, quindi non è colpa ma olen juba ma ei tea mitmendat korda seda kolleegile seletama pidanud, ta lihtsalt ei saa sellest aru ja ma arvan, et mina selles süüdi ei ole. Michal, kas äh, oled nõus vastusega? So we come to the vote. hakkame hääletama. Antoni Panseri, kas te rohkem midagi öelda ei soovi? siis hakkame hääletama kompromissi üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli milles on probleem, küsib juhataja. Lähme kompromiss nelja juurde, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanekut seitsekümmend. hääletus alanud. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanekut kuuskümmend üheksa. The vote is closed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 Right. It's 9.30. nüüd on kell üheksa kolmkümmend ja lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. kas äh, suursaadik on kohal? me peame paar minutit ootama, sest et äh, suursaadik ei ole veel kohal Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. lugupeetud daamid ja härrad, armsad kolleegid, jätkame üheksanda päevakorrapunktiga. E, neljateistkümnenda Euroopa Liidu India tippkohtumise ülevaade, see toimus kuuendal oktoobril sellel aastal New Delhis. nagu te mäletate, on korduvalt äh, parlament nõudnud äh, sügavamat suhet meie strateegilises raamistikus, mis loodi kahe tuhande neljandal aastal ja nüüd meie rahuloluks on need suhted jälle dünaamilisemaks muutnud äh, alates kolmeteistkümnendast tippkohtumisest selle aasta märtsis. see on eriti oluline seetõttu, et India ja Euroopa Liit kui kaks suurimat demokraatlikku üksust maailmas äh, kannavad spetsiaalset vastutust, erilist vastutust äh, selle eest, et jätkuks reeglitepõhine maailmakorraldus. täna me vahetame mõtteid äh, Äh, edusammude üle, mis on tehtud Euroopa Liidu äh, India tippkohtumises, äh, viimasel neljateistkümnendal Euroopa Liidu India tippkohtumisel, mis toimus New Delhis kuuendal oktoobril kaks tuhat seitseteist. ma tervitan siin meie külalisi, proua Katri Issar Kumaret, India suursaadiku Euroopa Liidus, Belgias, Luksemburgis ja Isabel de Latret EAS-ist Lõuna-Aasia piirkonna küsimustega tegelev äh, ametnik ja kõigepealt teen ettepaneku, et äh, alustaks proua suursaadik ja pärast jätkaks äh, proua Delatre. aitäh, lugupeetud David McAllister, ekstsellentsid, parlamendisaadikud, mul on väga hea meel, et mul on võimalus rääkida teile hiljutisest India Euroopa Liidu tippkohtumisest tegemist on esimese korraga, et mul on esi-, kui mul on võimalus kohtuda väliskomisjoni liikmega, nii et tahaksin äh, alustuseks tänada teid siiralt äh, teie hääletuse eest ja selle eest, et nõustusite India ja Euroopa Liidu suhete resolutsiooniga, hääletasite seda kolmeteistkümnendal septembril. tegemist oli väga äh, konstruktiivse, väga Äh, hästi põhjendatud äh, uuri-, äh, raportiga Euroopa Liidu India suhetest ja see pani paika ka siis kuuendal oktoobril toimunud tippkohtumise õhkkonna. mul on olnud võimalus kohtuda üksikute sa-, väliskomisjoni saadikutega ja tänada neid isiklikult, aga kasutan seda võimalust selleks, et tänada teid kõiki väga konstruktiivse ja positiivse kasuliku sisendi eest meie äh, äh, meie liidrite kohtumisel. see kuuendal oktoobril toimunud tippkohtumine, ühepäevane tippkohtumine, seal oli väga palju, tehti väga palju head tööd ära, seal olid äh, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu äh, presidendid äh, president Tusk ja Juncker kohtusid meie, kõigi meie e, riigijuhtidega enne ja pärast e, tippkohtumist e, ka toimusid telefonikõned meie peaministriga, neil olid väga head kõnelused ning ja ka välisteenistus äh, jagab meie arvamust, et tegemist oli eduka tippkohtumisega ning see oli pöördepunktiks äh, uue ajastu jaoks, kus äh, me laiendame oma dialoogi, oma jõupingutusi ja otsustasime ühisavalduse kaudu, mis hõlmab viitkümmend kolm, kolme lõiku, kuhu, eh, kus on käsitletud kõiki erinevaid eluvaldkondi, kosmosevaldkonna, nii eh, valdkonnast alustades kuni eh, koostööni terrorismi ja radikaliseerumise vastases töös. päevakorras oli väga palju erinevaid asju, rääkisime kõigist valdkondadest, mis on mis pakuvad meile kõigile ühist huvi või on ühiseks murepunktiks. see kohtumine oli hetkeks, kus me otsustasime oma päevakorda laiendada, oma tegevuskava laiendada ja eh, tegeleda ühiselt asjadega strateegiliste partneritena, see käib ka kaubanduse kohta, kaubanduse puhul me otsustasime, et et me peaksime tegema eh, tihedat koostööd selleks, et tuvastada neid valdkondi, kus võiks tekkida probleeme kaubandusvoogudes, kus võiks tulla mingisuguseid ähm, tõrkeid kaubanduses, et me võiksime seda, saaksime seda ennetada, et me valmistaksime üksteist varakult ette, nii et äh, meil õnnestuks vähendada kaubandustõrkeid või kui neid ette tuleb, siis võiksime, saaksime leevendada nende mõju vahetult pärast tippkohtumist toimusid jätkukoosolekud Euroopa Komisjoni välisteenistusega. meil on nimekiri delegatsioonidest, kes tulevad Indiat külastama, meil on tegevuskava jätkutöö jaoks kavatseme hakata töötama selle strateegiaga, et mis on asjad, mis tuleks ära teha enne järgmist tippkohtumist, mis tõenäoliselt toimub Brüsselis, nii et meil on väga palju põhjuseid oodata seda tippkohtumist ning ootame meie peaministri äh, visiiti. meie äh, loomulikult õhkkond sellel tippkohtumisel oli suurepärane, meie peaminister rääkis äh, meie partneritele India prioriteetidest äh, meie suhetes Euroopa Liiduga strateegilises raamistikus. me arvame, et Euroopa Liit on väga oluline stabiilsuse tugisammas äh, muutuvas maailmakorralduses Ehm, on tõesti tugisambaks selles äh, mitmepolaarses maailmas, äh, demokraatia, mis, millel on samasugused väärtused, mis ka meile on olulised, nagu, nagu pluralism, mitmekultuurilisus, läbipaistev valitsemissüsteem, õigusriiklus praegu, kui toimub väga palju muutusi rahvusvahelisel areenil, on see väga väärtuslik ja, ja väga oluline. me mõlemad ähm, meie peaminister siis äh, ütles äh, komisjoni presidendile, nõukogu eesistujale, et me loodame, et meie partnerlus on meie jaoks vastastikku kasulik. Euroopa Liit on meie suurim kaubanduspartner India on väga huvitatud sellest, et Euroopa Liidu tooted oleksid edukad meil Euroopa Liidu projekt oleks eduka, edukas. meil on äh, põhjust toetada selle projekti edu. meie peaminister ka äh, tippkohtumistel ütles, et ähm, pannakse paika tegevuskava selleks, et äh, meie suhteid veelgi tugevdada ma äh, juhiks teie tähelepanu ühisavaldusele, kus on viiskümmend kolm lõiku ja kui äh, on mingi, mingeid äh, teemasid, millest te sooviksite, et me rohkem räägiksite, siis ma teen seda meeldi, ma ei tahtnud sissejuhatusele liiga palju aega kulutada. aitäh! Thank you, ambassador. And now aitäh, suursaadik ja nüüd proua de Latre, palun ka teil on kümme minutit. Um, aitäh, vabandan sellepärast, et meie direktoril ei olnud täna võimalik siia tulla ja mina asendan teda siis osakonna juhina äh, Provino on Bangladeshis koos Frederica Mogheriniga kuni pühapäevani, nii et vabandame selle viimase hetke muudatuse pärast. mul on väga hea meel täna siin olla ja istuda ka teie kõrval, proua suursaadik. olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite tippkohtumise õhustiku kohta, mis tõesti oli tulevikku vaatav ja toimus väga heas õhustikus see neljateistkümnes tippkohtumine tegi väga tähtsa sammu edasi strateegiliste partnerlussuhete loomiseks, meil on ühine tegevuskava, kahepoolne koostöö ja me üheskoos võitleme üleilmsete probleemidega. India peaminister ütles väga selgelt ka välja, et suuri edusamme on tehtud ja ta tervitas ka seda proaktiivset lähenemist äh, uut, uute suhete väljatöötamisel, tegemist oli tõesti konstruktiivse kohtumisega, kus saavutati ka häid tulemusi. nagu siin juba öeldi, dokument on väga põhjalik ja me oma, äh, siin on kaetud kõik kahepoolse koostöö valdkonnad, meil on ka kolm eraldi ühisdeklaratsiooni terrorismivastase võitluse, kliimamuutuste vastase võitluse ja puhta energia kohta, täpselt samamoodi nagu ka äh, nutika ja jätkusuutliku arengu kohta nii et rääkisime ka julgeoleku küsimustest, eriti terrorismivastasest võitlusest, mis on meie ühine jagatud väärtus, rääkisime ka küberjulgeolekust ja merenduse küsimustest, relvastuse vähendamisest ning teeme koostööd ka äh, internetis radikaliseerumise küsimuse osas ja teistest valdkondadest me suurendame koostööd ka mitmepoolsel tasandil ähm, äh, terrorismivastase võitluse platvormi kaudu ja ka rahapesuvastase rakkerühma kaudu. siis relvastuse vähendamine, inimõigused, kliimamuutused, WTO Äh, ning kaubandusreformid, ähm, välispoliitika küsimused äh, olid kõik läbirääkimiste keskmes äh, töölõuna ajal ning rääkisime Bangladeshist, Nepaalist, Afganistanist, Pakistanist, Süüriast, Iraanist, Aafrika riikidest, Türgist ning me otsustasime suurendada koostööd nii äh, Aafrika riikide kui ka Afganistani osas. nüüd kaubandus ja investeeringud, mõlemalt poolt tuli välja selge visioon tuleviku kohta ja et me peame ka vabakaubanduslepingu osas kiiresti läbirääkimisi alustama volinik Malmström kohtus Marrakechis WTO tippkohtumise raames äh, oma läbirääk-, oma partneritega ja samamoodi toimusid kohtumised ka New Delhis. räägiti basmati riisi impordist ja äh, toiduohutuse nõuetest. tegemist oli väga konstruktiivse kohtumisega ja aitäh suursaadik Kumarile, et ta väga aktiivselt on üritanud seda probleemi lahendada. nii et me leppisime kokku leevendusmeetmete osas, mis teenivad Euroopa Liidu huve ja eriti just toiduohutust ja samamoodi rääkisime siis ka vahenditest, mis on eraldatud äh, basmati riisi äh, tootmiseks. siiamaani kahjuks äh, ei ole India soovinud kõrgetasemelist majanduslikku dialoogi alustada. meie arvame, et see oleks kasulik just nagu te ütlesite, selleks, et vähendada tõrkeid kaubanduses me leiame, et meie partnerlussuhetes on praegu puudu majandusdialoogist. samamoodi võiks selle dialoogi raames rääkida investeeringutest, mis on huvitavad mõlema poole jaoks ja peame üleüldiselt strateegiliselt tulevikku planeerima. nüüd need eraldi deklaratsioonid, kolm tükki puhas energia ja kliimamuutused, seal me kinnitasime, et me peame täielikult kinni Pariisi kokkuleppest ja me soovime alustada koostööd erinevates valdkondades, see läheb nüüd küll tehniliseks, aga siin rääkisime päikeseenergiast, energia salvestamisest, päikeseenergial toimuv, toimivatest pumpadest, alternatiivsetest energiaallikatest ja nii edasi. ja kliimamuutuste vastases võitluses on India olnud pikaajaline partner Euroopa Liidu jaoks natukene aega tagasi äh, kohtusime samas küsimuses ka Kanadaga nii et tõesti, see võitlus on meie jaoks väga tähtis ja partnerid samamoodi. nüüd rahvusvaheline päikeseenergia allianss, sellealast koostööd tugevdatakse samamoodi. me teeme samme siis selle alliansi käimelükkamiseks. saan aru, et äh, esimene üritus on edasi lükatud, aga Euroopa Liit siiski soovita, soovib äh, sellel üritusel osaleda ja Euroopa liit alustas ka kliimamuutuste alast dialoogi. selles osas lepiti ka kokku Indiaga, nii et me töötame selle eesmärgi saavutamise nimel. ühine deklaratsioon nutika ja kestliku organiseerimise kohta. me soovime süvendatud koostööd kahepoolselt. Euroopa Liit on olnud väga aktiivne ja kaasatud on linnad ja linnastunud piirkonnad Indias selleks, et nad annaksid teada oma parimatest kogemustest linnaplaneerimise osas ja ka kliimamuutuste vastase võitluse osas ning millised on need põhiteenused, mida tuleks pakkuda ja kuidas, nagu näiteks äh, jäätmemajandus, äh, veemajandus ja nii edasi. ning äh, meil õnnestus äh, investeerimispalgal ka esimesele laenule alla kirjutada. Äh, tegemist on juba teise transpordilaenuga, mida anti ja mõlemad laenud olid ette nähtud siis metrooprojektidele. nüüd nutikas innovatsioon, seal toodi välja, et mõlemad pooled soovivad äh, koostööd tugevdada ja räägiti ka sellest, kuidas komisjon, teadlased ja teadlaste nõukogu äh, seda kõike läbi hakkavad viima. kirjutati alla siis ka vastavale dokumendile ning äh, siis äh, antakse siis andekatele India teadlastele grante, kolmekümne miljoni suurune ühine äh, lipulaeva projekt ka veemajanduse kohta pandi paika. samamoodi ka horisontaalne lennunduse leping, millele kirjutati alla kaks tuhat kaheksa, seda hakkab India äh, varsti rakendama ning sellega tagatakse Euroopa Liidu lennufirmadele samasugused äh, võimalused peaminister toetas ÜRO-s tehtud jõupingutusi võrdsete võimaluste tagamisel ja väga tähtis on migratsiooni ja liikuvuse osas hakata ühistegevuskava äh, Äh, rakendama, mille osas lepiti kokku kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tippkohtumisel. India on vägagi huvitatud Euroopa Liidu sinise kaardi süsteemist. tippkohtumisel toodi välja ka see, kui tähtis on see, et Euroopa ja parlament teeksid tihedat koostööd ja samamoodi tervitati raportit uute suhete kohta ja seda soovitust, et tuleb tugevdada Euroopa Parlamendi ja India Parlamendi delegatsioonide vahelist koostööd. aitäh sellele komisjonile ja raportöör Predale selle raporti väljatöötamise eest. on kindlasti hea meel ka kuulda, et pärast tippkohtumist on tehtud ka eh, positiivseid samme edasi komisjoni tööprogrammi osas aastal kaks tuhat kaheksateist, kus soovitakse ka tugevdada suhteid Indiaga ja me alustame juba tööd ühise deklaratsiooni kallal, eh, millega siis töötatakse välja uus Euroopa Liidu India strateegia, mis soovitakse samamoodi kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal vastu võtta nii et see on siis ka meie vastus Euroopa Parlamendi taotlusele vastavast resolutsioonist. see olekski minu poolt kõik ja soovin teiega siis ka edaspidi infot vahetada. aitäh, suursaadik, aitäh, proua Denantre. meil on umbes pool tundi aega, kallid kolleegid, selleks, et arutelu pidada ja ma palun anda märku, kui te soovite sõna sekka öelda. meil on praegu kolm taotlust, härra Preda, härra Van Order, äh, Orden ja härra Puhner. kas keegi veel? ei, siis anname kõigepealt äh, sõna raportöörile Kristjan Predale ja siis Jeffrey Van Odenile, kes on India delegatsiooni juht, nii et maksimaalselt viis-kuus minutit, kui võimalik. palun, Kristjan oh.. <clears throat> aitäh, president, juhataja I speak French. It's easier. Because he's entitled to. He's allowed to speak whatever language he wishes. Yeah. Thanks a lot. So uh, merci infiniment. Uh... aitäh, et uh, olete siin, proua suursaadik. kõigepealt äh, tervitan seda võimalust, et meil on võimalik äh, ka siin rääkida neljateistkümnenda tippkohtumise tulemustest, mis äh, toimus hiljuti. ja nagu meie külalised ütlesid, see neljateistkümnes tippkohtumine oli väga oluline. ja selle toimumine kinnitab seda, et Euroopa Liit ja India soovivad äh, muuta dünaamilisemaks seda strateegilist partnerlust pärast nelja-aastast vaikust ja meie institutsiooni jaoks on see partnerlus väga oluline, sellest ole-, on kasu mõlemale poolele. see tippkohtumine oli kahtlemata äh, samm äh, selles suunas, et äh, seda suhtlust tihendada ja ma olin väga rahul, nähes, et välispoliitika ja julgeolekupoliitika olid äh, New Delis toimunud arutelude keskmes, ma olin väga rahul sellega, et äh, ühisavalduses oli mitmeid lõike selle kohta, aga ka sellega, et äh, terrorismivastane võitlus, teema, mida käsitleti meie parlamendi raportis, mida me hääletasime septembris, et ka sellega Äh, oli tegeldud ja ma olin rahul, nähes, et me oleme samal lainepikkusel. aga tahaksin esitada küsimusi meie külalistele. ka nemad olid arvamusel, et tippkohtumise tulemused olid positiivsed, aga ma tahaksin teada, mis su suursaadiku arvates oleks olnud veelgi suurem samm mida te oleksite soovinud näha äh, nendes järeldustes ja mida seal praegu ei ole? Äh, tahaksin sellele küsim-, et sellele küsimusele vastaks nii suursaadik kui välisteenistuse esindaja, et mida te oleksite soovinud näha, mida seal ei ole, et mi-, milles me võiksime olla ambitsioonikamad. ja teine küsimus, mis puudutab vabakaubanduslepingu läbirääkimisi, sellest äh, on juttu olnud, proua Malmström rääkis sellest oma India vestluspartneriga hiljutistel läbirääkimistel paar päeva tagasi. kas me saame loota seda, et tuleb selge teekaart nende läbirääkimiste kohta, kas me oleme jõudnud selle lähedale, et meil saaks olla ka selge teekaart või jätkame sellega, et meil on mingisugused kohtumised, Äh, kus tegelikult mingeid erilisi edusamme ei tehta. ja kolmandaks, see on küsimus, mis on suunatud eelkõige suursaadikule, puudutab see praegust rohingade kriisi ja kriisi Bangladeshi ja Myanmari suhetes. kas teie arvates tippkohtumise tulemuste alusel saaks Euroopa Liit ja India teha koostööd näiteks äh, humanitaarabi vallas, abi andmist koordineerida paremini, aga osaleda ka selle kriisi poliitilises lahendamises. kas te näete, et meie partnerlusel võiks olla roll selle kriisi lahendamises? aitäh! Merci suur tänu ja nüüd Jeffrey van Orden, palun. ma ei tea, kas ma julgen rääkida prantsuse keeles ma tänaksin ja tervitaksin äh, proua suursaadikut, äh, äh, proua Kumari. tuleb tunnistada, et tema eelkäija kingadesse mahtus ta ilusti ära ja ta on tõesti parlamendiga väga tihedat koostööd teinud, ta on aru saanud, kui tähtis on kohtuda parlamendiliikmetega eraldi, ta on käinud India delegatsiooni kohtumistel seal sõna võtnud, ta võttis sõna ka konverentsil, mille korraldasime Euroopa majandussuhete kohta Indiaga. me tähistasime parlamendis temaga koos ka parlamentidevahelist üritust, ähm, sellest on saanud traditsioon ja samamoodi ka äh, Kagu-Aasia äh, platvormiüritus, mis meil on ette nähtud, ka sinna tuleb ta kohale ja me räägime siis äh, tõesti väga palju sellest äh, küsimusest temaga ka edasi ja tõesti tahaksin veel kord toonitada, kui palju ma hindan tema isiklikku panust ja suhteid parlamendi ja parlamendiliikmetega. India peaks olema meie üks tähtsamaid äh, strateegilisi partnereid, seda nii Euroopa Liidu kui ka Euroopa riikide jaoks. aga sellegipoolest tundub, äh, et India on kuidagi natukene kõrvale lükatud, me oleme rääkinud kaubandusest, ka kõikidest teistest valdkondadest nagu terrorismivastane võitlus, küberjulgeolek, piraatluse vastane võitlus, ühised huvid, mis meil on, ühised väärtused, mida jagame, meie huvi tuleviku vastu, puhtad tehnoloogiad, puhas vesi, haigustevastane võitlus, meil on tõesti väga palju, millest rääkida. ma ei taha küll korrata seda, aga kordan ikkagi, et India on väga suur riik, seal on rahvast rohkem kui Hiinas, majandus on üks kõige kiiremini kasvavaid majandusi Aasias ja väga palju on meil nendega suhetes ära teha, nii et tõesti, me peame rohkem tegema. meil on olnud väga edukad India delegatsiooni kohtumised Indias, oleme kohtunud äh, erinevate ministritega, kes on alati olnud vägagi siirad ja valmis meiega koostööd tegema me oleme tööstusettevõtete juhtidega kohtunud, nii et me oleme tõesti näinud, et suuri edusamme on võimalik teha, nagu näiteks Bangaloris, kus on tõesti äh, tipptehnoloogia kosmoseettevõtted, nii et meil on tõesti väga palju võimalik ära teha suhetes Indiaga rääkisime tippkohtumisest ja saan aru, et tänase kohtumise mõte ongi rääkida tippkohtumise tulemustest. siin tasub välja tuua seda, et investeerimispank andis viissada miljonit Bangalori metroo väljatöötamiseks, see on tõesti väga suur äh, summa ja siin äh, tippkohtumise järeldustes on viiskümmend kolm lõiget ja kümme lehekülge, kuid parem oleks olnud teha kõigest kaheleheküljeline dokument, kus oleks lihtsalt põhiliselt poliitilised sõnumid sees on tõesti terve rida valdkondi, kus saab koostööd teha. üks valdkond, mille juurde me aga kogu aeg tagasi tuleme, on kahepoolsed kaubandussuhted ja investeerimisleping. mina ei saa aru, miks me ei ole suuremaid edusamme selles valdkonnas teinud. läbirääkimised alustasid, algasid juba kahe tuhande seitsmendal aastal äh, ja peaministriga oleme rääkinud juba sellest, et äh, selle avalduse äh, sisu on see, et hakkame jälle rääkima rääkimisest. Äh, nii et tõesti, sellest ei piisa kummagi poole jaoks ja ma tahaksin teada, kas kumbki pool ei soovi edasi liikuda selleks, et meil oleks korralik kokkulepe või kas meil on liiga suured eesmärgid, kas võib-olla oleks olnud mõistlik äh, natukene tagasi tõmmata ja väiksemate eesmärkidega leping sõlmida või vähemalt sektoritepõhine leping, ehk et kuidas me saaksime teha siis tõesti konkreetseid edusamme selles valdkonnas suursaadik, te tõesti suurepäraselt teete koostööd parlamendiga, aga ma tahtsin lihtsalt toonitada, et me üheskoos võiksime palju rohkem ära teha. meil on siin suured võimalused äh, ja teie peaminister on ka tõesti äh, väga dünaamiline. härra Moodi nimel ta tõesti on teie riigile hoo sisse lükanud, nii et me tõesti peaksime rohkem neid erinevaid võimalusi ära kasutama. aitäh! aitäh, Jeffrey Van Oden. nüüd on veel kolm kolleegi, kes soovivad sõna saada, härra Freund, härra Tännok ja härra Puhner. kas keegi veel? nii et teeksin ettepaneku, et suursaadikule ja EAS-i esindajale vähemalt viis minutit vastamiseks, nii et kõnelejad saavad kolm minutit. härra Freund. Thank you very much and thank you, madam. aitäh esimees, aitäh, proua suursaadik. üritan siis küsimused kokku võtta vähem kui viie minutiga, nii nagu tegi ka minu eelkäija, nii et äh, olen õnnelik kolme minuti üle. kliimamuutuste küsimust te ei tõstatanud oma sissejuhatavas sõnavõtus. tahaksin teada, kas seda küsimust arutati? arvestades just sellega, mida oleme viimasel ajal kuulnud äh, reostuse kohta Indias, mis on olnud tõesti väga suur ja arvestades ka sellega, et India vastupidiselt Hiinale ei eh, mõtle nii palju alternatiivsete energiaallikate kasutuselevõttele tu-, tuuleenergia, päikeseenergia kasutamisele või kas ta lihtsalt ei räägi sellest või me ei kuule seda ja kuidas te vaatate siin nüüd Euroopa Liidu ja Hiina poole selles küsimuses, eh, eh, mis mõlemad oleksid huvitavad kaubanduspartnerid äh, ja üleüldiselt partnerid ka kliimamuutuste vastases võitluses. me võime rääkida kõikide nendest toredastest asjadest, mida härra Van Orden praegu tõstatas, aga kui me kliimamuutusi kontrolli alla ei saa, siis sellel ei ole mitte mingit väärtust. ja mitte midagi ei saa teha, nii et tahaksin natukene rohkem selle küsimuse kohta kuulda. aitäh! suur tänu! järgmisena Charles Tannock, palun Uh, aitäh! ka mina tahaksin tänada ja õnnitleda suursaadiku Maari, kellega mul õnnestus kohtuda paar kuud tagasi Strasbourgis, kui ta ametisse nimetati. kaheksateist aastat tagasi olin mina üks eh, India sõprade liikumise asutajaid enne, kui parlament eh, siin lõi India delegatsiooni. nii et Äh, India sõprade algatus muutus siis mingil hetkel üleliigseks, aga kohe alguses olin ma väga aktiivne toetamaks Euroopa Liidu India suhteid. mul on küsimus, mis puudutab äh, kaubandus- ja investeerimislepingut, äh, mille üle on nüüd juba nii kaua tulemusteta läbirääkimisi peetud. ajakirjandus on kirjutanud, et üks probleeme olevat Ühendkuningriik mis leiab, et WTO üks nõudmine öö, selle kohta, et tuleks viisanõue IT-spetsiali-, IT-spetsialistidele ära kaotada, on olnud siin problemaatiline ja peale selle on Ühendkuningriik praegusel hetkel ka väga palju saanud kasu suurest India turust. kas võiks siis arvata, et kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, kui britid lahkuvad Euroopa Liidust, on meil võimalik Indiaga lõpuks äh, see leping sõlmida? aitäh, Charles Tannock ja härra Puhner viimasena, palun proua suursaadik, ka minu poolt suur tänu selle eest, et olete valmis meie küsimustele vastama. mul on kaks küsimust. esiteks, töötasin kolmkümmend aastat Saksamaal suures ülikoolis ülikooliprofessorina ja selle kolmekümne aasta jooksul ei olnud mitte ühtegi äh, India tudengit kas magistri- või doktoritasandil Äh, ma leian, et siin on väga palju vaja ära teha. vastupidiselt, kui saksa tudengid lähevad äh, Indiasse, siis äh, neid seal ei ole näha, sest seal on nii palju tudengeid. nii et ma arvan, et me ei vaata seda küsimust mitte kriitiliselt, vaid vähemalt meie Euroopas ei näe India tudengeid, kas selles osas on võimalik midagi ette võtta? teiseks paari nädala pärast toimub üheteistkümnes ministrite konverents Buenos Aireses WTO konverentsis. kuulsin, et Indialt on tulnud juba see on, vabandust, see nõudmine Hiin-, Indiale Äh, toiduohutuse tagamise kohta, et sellest hakatakse uuesti rääkima. tahan teada, kas India toetab meid, kas India jääb selle seisukoha juurde ja on valmis suurte riikide äh, püüetele vastu hakkama selleks, et me saaksime toiduohutuse probleemi lõpuks lahendatud. aitäh, professor Puhner! rohkem sõnavõtusoove ei ole, nii et siis saavad, siis on ka minul teile küsimus, proua suursaadik. me kõik loodame, et meil õnnestub äh, ära kasutada seda ajahetke, kus meil on need tõsised äh, äh, sügavad suhted parlamentide vahel loodud pärast kahe tuhande viieteistkümnendast aastast siis saati ähm,. nii et kas on mingeid äh, plaane et India parlamendi väliskomisjon tuleks visiidile Euroopa Parlamendile, sellepärast et me andsime ka komisjoni juhile kutse siia tulla juba veebruarikuus, kui me käisime äh, Indias. kõigepealt siis proua suursaadik ja siis äh, proua Laatra, palun. aitäh! alustaksin teie küsimusest meile meeldivad inimestevahelised kontaktid, me leiame, et see on väga tähtis strateegiline panus selleks, et tugevdada üksteise mõistmist ja teha koostööd erinevatel tasanditel. ja suheldes parlament, me leiame, et suhted parlamendiliikmetega on väga tähtsad ja meil on väga hea meel selle üle, et Euroopa Parlamendist kolm komisjoni käisid selle aasta alguses visiidil Indias. meil on ka väga hea meel selle kutse üle, mis äh, esitati India suursaadikuna. võin teile kinnitada, et sellest ajast, kui ametisse astusin juulikuus, olen teinud mitmeid katseid äh, ja kui käisin paar nädalat tagasi Delhis, rääkisin ka meie ministriga ning ta ütles, et äh, meie väliskomisjon ei reisi välismaale, see on traditsioon. aga ma ei anna alla. ma üritan hoolitseda selle eest, et meie parlamendi tähtsamad liikmed tuleksid siia äh, mõtteid vahetama. Te ju ütlesite, et see kutse kehtib veel ja tõesti, see visiit peab toimuma nii et lühidalt äh, tegeleme sellega. Dan Preda küsimus. kõigepealt suur tänu teile, äh, et valmistasite raportöörina ette selle suurepärase resolutsiooni Te mainisite seda kõrgetasemelist majandusdialoogi. see on üks küsimusi, mida paluti päevakorda panna, siiamaani seda aga tehtud ei ole. see on jälle küsimus, millega pidime süsteemisiseselt äh, pikemalt tegelema, töötan selle kallal äh, nagu te ütlesite, see tippkohtumine puhus uue hinge sisse. ka sellele algatusele ja president äh, Junckeri sõnad kinnitavad seda. nii et peaksime seda dialoogi algatamist toetama. nagu üks kõnelejatest ütles, ühisdeklaratsioon on pikk, aga tegevuskava tulevaseks tööks. tõesti oli hea minu arvates äh, pärast kahte tippkohtumist nüüd selline pikk äh, deklaratsioon koostada, sest minu jaoks ongi see selline üksikasjalik tegevuskava, nii et vastates teile, vastan siis ka Jeffrey Van Odeni küsimusele vaadakem seda ühisdeklaratsiooni kui tegevuskava, mille osas on mõlemad pooled kokku leppinud. siin mainiti ka kriisi Myanmaris India on kohe kriisi algusest peale olnud informeeritud olukorrast koha peal, me olime väga mures ja otsekohe saatsime laevatäie abi Myanmari. oleme aidanud Bangladeshi, teinud tihedat koostööd Bangladeshiga selleks, et Äh, saaksime siis äh, põgenikele seal anda äh, toidukoti, joogipudeli ehk siis esmatarbekaupa. tegime siis sellised esmatarbekaupade paketid ja andsime selle siis kõikidele pagulaslaagritesse jõudnutele. see oli abi, mida siis pakkusime Bangladeshi valitsuse kaudu, sest Bangladesh võttis vastu need pagulased ja kuna meil on head suhted mõlema riigiga, äh, saatsime siis selle abi laeva ja lennukiga kohale. me leiame, et seda kriisi tuleb lahendada dialoogi kaudu äh, ettevaatlikult ja mõistlikult ja üks võimalusi on ähm, Rakini riik välja kuulutada ja koos Myanmari valitsusega, millega me teeme koostööd, äh, oleme siis ka vastava arengufondi loomise peale mõelnud, sest sellega oleks võimalik ka aidata siis äh, ümber paigutada need inimesed ja neile kinnitada, et nad võivad pöörduda ka tagasi. üheksandal septembril tegime avalduse, meie peaminister käis ka Myanmaris ja ta tõi siis välja ka oma kõhklused ja ta palus äh, Myanmari valitsusel tegeleda selle küsimusega nii, et leitakse lahendus, tehakse seda harmooniliselt ja pidades kinni demokraatlikest äh, väärtustest, põhiõigustest, inimõigustest ja inimväärikusest. ja teeme siis koostööd äh, selle Rakeni riigi arengufondi raames Myanmari valitsusega mm, meie peaminister rääkis ka Aung Suu Kyi'ga ja pöördus kogu valitsuse poole ja ütles, et ähm, maailma silmad on pööratud sellele tuhandete inimeste traagilisele ümberpaigutamisele. ja me leidsime, et on ilmselge, et äh, vägivald tuleb lõpetada, normaalne olukord taastada nii kiiresti kui võimalik ja tuleb mõistlikult lahendada see küsimus, eh, keskendudes eh, tsiviilelanikkonna heaolule. Te küsisite ka, et kuidas me teeme koostööd Euroopa Liiduga selle kriisi lahendamisel. me ei ole Euroopa Liidult saanud taotlust koostööd teha selleks, et Rohingja küsimustega tegeleda aga meie minister kinnitas kuuendal oktoobril president Junckerile ja president Tuskile, et India võttis vastu siis meetmed aitamaks ähm, äh, Rohingja pagulasi. kui olete nõus, siis äh, vastaksin nüüd äh, härra äh, van Ordeni küsimustele. suur tänu teie julgustavate sõnade eest ja India suursaadikuna on minu jaoks tõesti suureks eeliseks teha koostööd parlamendi liikmetega ja kuulata ära nende mõtted, kommentaarid, nõu, ettepanekud ja mul on väga hea meel ja minu jaoks on olnud suur au kohtuda teie kõigiga tean, et teil on väga palju tööd, aga te olete siiski leidnud võimalusi rääkida mulle sellest, mis on teie prioriteedid äh, suhetes Indiaga, sellest on olnud väga palju kasu küsimuste lahendamisel. Euroopa Liidu India suhted, äh, üritan neid tõesti fookusesse viia ja nii välisteenistus kui ka meie suursaatkond, kui me pärast tippkohtumist kokkuvõtteid tegime, nägime, et me oleme üksteist nii-öelda taas leidnud. isegi president Tusk mainis seda oma märkustes. ja välisteenistus on meile ka öelnud et India Euroopa Liidu suhted said siis nii-öelda uue äh, hoo sisse. meil on ka väga hea meel Euroopa Investeerimispanga äh, laenu üle, see, et nad New Delhis nüüd oma kontori avasid, tegelikult näitavad äh, seda panust äh, ja pühendumust ning äh, meil on väga hea meel, et nad on investeerinud meie programmidesse. nii et koostöö investeerimispangaga on meie jaoks väga tähtis. nüüd vabakaubandusleping. Te küsisite, et kas ei olda valmis midagi tegema, kas meil on liiga suured eesmärgid aitäh nende küsimuste eest. jah, tahe on olemas. meie peaminister on öelnud, et äh, siin on piisavalt kokkuvõtteid tehtud ja nüüd tuleb tegudele asuta, asuda. Äh, tippkohtumise ajal president Juncker mainis, et Euroopa Liit oleks valmis läbirääkimisi alustama pärast seda, kui selleks on loodud tingimused. nii et kui me hiljem komisjoni välisteenistusega seda küsimust arutasime, me küsisime, et mida see tähendab, mis on need tingimused siis? sest äh, meie pool ütles, et nad on kohe valmis läbirääkimisi alustama nii et need nii-öelda õiged tingimused, neid arutati siis kolmeteistkümnendal ja neljateistkümnendal novembril. pealäbirääkija Euroopa Liidust oli kohal ja me rääkisime nendest muudatustest, mis on poliitikatesse tehtud, kui räägiti tulevikuplaanidest ja kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast saati, kui viimane voor toimus, vaadati siis, mis on toimunud äh, fütosanitaarses ja sanitaarses valdkonnas omandiõigusega, investeeringutega, jätkusuutlikusse arengusse ja nii edasi. ja nad otsustasid äh, minna siis edasi mõõdukalt. Äh, neid arutelusid on peetud selleks, et aru saada mõlema poole arvamustest ja ootustest ja äh, Euroopa Liit äh, võib-olla tõesti peaks äh, või on otsustanud äh, natukene koomal tõmmata oma ootusi, meie aga otsustasime neid natukene tõsta ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal peaksin mõlemad pooled siis nüüd kokku saama ja nende aruteludega edasi minema. nii et tegelikult on juba kuupäev paika pandud järgmise kohtumise jaoks ja on välja toodud ka need valdkonnad, milles läbirääkimisi hakatakse pidama. siin on ka nüüd läbipaistvust saavutatud nende kohtumiste osas ja meil on siis teatud äh, rühmad, mis siis tegelevad erinevate valdkonda. esimest korda tulid need kokku neljateistkümnendal novembril ja nad üritasid siis äh, vaadata, millises olukorras nad on, nad nüüd üritavad tõesti probleemi lahendada ja positiivselt jätkata ehk äh, tulla siis tupikseisust välja nendes valdkondades, kus tupikseis on jõutud. nii et pärast kolmeteistkümnenda, neljateistkümnenda novembri kohtumisi olen mina optimistlik ja olen teiega nõus, et tõesti, meil on suured äh, probleemid, mis vajavad lahendamist, meie peaminister on keskendunud India-Euroopa Liidu suhetele. härra Tännok lugupeetud parlamendiliige, aitäh teile! selle eest, et olete Euroopa Liidu India dialoogi tagant lükanud. see, et äh, India delegatsioon on olnud äh, toetav, on meie jaoks väga positiivne ja julgustav Äh, suhete tugevdamisel. ja ma tõesti näen, et me oleme sõbrad, mul tõesti õnnestus kahekümne viiendal oktoobril teiega Strasbourgis kohtuda ja minu jaoks oli väga kasulik saada teilt tagasisidet äh, teie prioriteetsete valdkondade kohta. Te mainisite siin WTO-d, mood nelja, Brexitit Äh, ja seda, et kas kahekümne seitsme liikmesriigiga äh, oleks Indial lihtsam äh, vabakaubanduslepinguid sõlmida. tõesti, mõõt neli on küsimus, mida me arutame. see vajab lahendamist, meil on vaja leida lahendus, mis oleks kasulik mõlemale poolele. no see võtab natukene aega ilmselgelt me ei hakka ennustama, mis juhtub pärast Brexitit, sest äh, me vaatame ja ootame ära, millised on Brexiti tingimused, kuidas see toimub. Äh, Ühendkuningriik on meie jaoks väärtuslik partner, meil on ajaloolised suhted Ühendkuningriigiga nagu ma eelnevalt mainisin, Euroopa Liit on meile jaoks suuruselt neljas kaubanduspartner ja vaatame iga suhet, iga partnerlussuhet eraldi. ja me oleme veendunud, et nii Euroopa Liit kui ka Ühendkuningriik äh, arvestavad sellega, kui tähtis on, et äh, Mm, erinevate valdkondade professionaalid saavad liikuda siis riikide vahel. see on siis ka osa meie majanduskoostööst. härra Puhner. tõesti, Saksamaal ei ole magistri- või doktoritasemel India tudengeid väga palju tõesti, oleks hea, kui vähemalt paar tosinat oleks igas riigis ja vaatan seda kui siis isiklikku projekti ja ülesannet, kavatsen teiega teha koostööd, hoolitsemaks selle eest, et äh, meie ministrid siis võtaksid ühendust äh, Euroopa ülikoolidega, see on meie valitsuse jaoks prioriteediks. ja meil on väga hea meel, et äh, Äh, välistudengid äh, tulevad Indiasse, meie peaminister soovib seda, selleks, et me saaksime mõtteid vahetada. et nad saaksid sanskriti õppida, kui tahavad, et saaksid näiteks India rahvameditsiini õppida, kui soovivad. see on üks koostöövaldkond ja saame ka Äh, tehnoloogia teadusvaldkonnas teha väga palju innovatsiooni idufirmade osas. nii et on palju valdkondi, kus tõesti noored kogu maailmast võiksid tulla Indiasse ja kavatsen teha teiega koostööd just nendes valdkondades, kuhu teie olete keskendunud selleks, et me saaksime Äh, siis ka rohkem äh, kraadiõppureid Saksamaale. kas jätsin mõne küsimuse vahele? härra Freund, jah, ja kliima ja,, jaa-jaa. Äh, kliimamuutused pööraksin teie tähelepanu sellele kolmele lõigule tõesti õhusaastus äh, meie pealinnas äh, oktoobri viimasest nädalast on olnud tõesti õudne ja nüüd me saame aru, et on ka äh, kliima, klimaatilised põhjused sellele, tuulesuund näiteks. ja see tähendab seda, et me peame tegelema selle küsimusega, meie valitsus teeb seda India on rahvusvahelise päikeseenergia alliansi looja, üks loojatest ning tuule, päikese ja tuumaenergiale oleme praegu keskendunud, nii et ma loodan, et mul õnnestub teiega kohtuda ka siis äh, nelja silmale ja siis ma saaksin teile täpsemalt rääkida, mis me teeme kliimauutuste valdkonnas. kinnitan teile, et seda on päris palju, meil on suured eesmärgid, meil on riiklikud programmid, riiklikud algatused ja see on meie jaoks prioriteetne valdkond. aitäh, suursaadik. mind teavitati just, et meie Lääne-Balkani kolleegid ootavad väljas, peame olema võõrustajatena viisakad ja mitte laskma neil liiga kaua oodata. kas soovite samuti lõppsõnad öelda minutiks? palun. ma ei taha kindlasti lasta kellelgi oodata ning mul on väga hea meel, et suursaadik äh, tegelikult äh, ütles kõik ära või peaaegu kõik. mõne sõnaga siiski äh, vastaksin teie mitmetele küsimustele. võib-olla esimesele küsimusele vastaksin prantsuse keeles. mis puudutab välissuhete aspekti ning välispoliitikat siis äh, sel teemal tehti väga hästi dokumenteeritud, väga hea ähm, avaldus, see, ja ma olen nõus suursaadikuga, ühisavalduse pikkus näitab, kui lähedased, lähedaseks on meie suhted saanud ja kui suht-, lähedased on meie suhted teekava järgimisel. muidugi mõnes äh, olukorras oleksime võinud olla ambitsioonikamad äh,, keelekasutuses äh, Euroopale olulistel teemadel, näiteks Ukraina või Rohinga, aga igal juhul liigume me kindlasti õiges suunas, nagu te teate, Euroopa Liit äh, on väga aktiivne, kõrge esindaja hiljaaegu külastas samuti Indiat ja ASEAN-i tippkohtumise kõrvalüritustel äh, räägiti olulistest teemadest ministrite vahel, samuti leidis käsitlust Rohinga kriis meie mured on nendes küsimustes samad ning olgugi, et konkreetseid koostööprojekte ei ole, vähemalt ühiselt mitte, liigume me samas suunas. Euroopa Liit on äh, olnud äh, kaaskorraldajaks Genfis äh, annetus, annetajate konverentsil, seega oleme reaalselt samme astunud nagu suursaadik ütles, ootame ka läbirääkijate vahelisi järgmisi kohtumisi, püüame tuvastada murekohad, püüame leida ka ühise ambitsiooni taseme, et selles valdkonnas edasi liikuda. mis puudutab kliimat, mulle tundub, et olen püüdnud tuua mitmeid näiteid sellest, kus me oleme püüdnud oma koostööd tihendada on mitmeid valdkondi kliimamuutuste vastases võitluses, kus me soovime edasi liikuda omavahelistes suhetes, meie koostöö on aktiivne. olen ähm, mainitud, on juba rahvusvahelist päikeseenergia allianssi, Euroopa Liit ja India töötavad koos äh, ka selle valdkonna edasiarendamise nimel. kohalike omavalitsustega koostöö on väga oluline, linnapeade konvent näiteks on heaks näiteks sellest, kus Euroopa Liit saab edendada jõupingutusi, jagada parimaid tavasid. tahtsin tähelepanu juhtida ka sellele, et meil on mitmeid kõrgetasemelisi visiite kavas järgnevateks kuudeks, ka komisjon, volinikud Kanjete, Bulš ja ja Vella kavatsevad äh, Indiat peatselt külastada. sellega piirduksingi äh, India ja Erasmuse äh, kohta mõned kommentaarid. India on siin meie Erasmus plussi parim klient, kui nii saab öelda. Euroopa Liidus võõrustame mitmeid, väga palju India tudengeid ja jätkame seda tegevust ka tulevikus. suur tänu, Plavatelatele, suur tänu, suursaadik, tegemist oli väga sisuka arvamuste vahetusega, nüüd oleme kursis, mis seisus on Euroopa Liidu ja India vahelised suhted. ilusat päeva teile ja loodetavasti kohtume parlamendis peatselt. ilma edasise viivitusega saame jää-, viivituseta saame jätkata järgmise päevakorrapunktiga ja lasta sisse oma järgmised külalised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 Ladies and gentlemen. kolleegid, pärast väikest viivitust sooviksin siiski jätkata järgmise päevakorrapunktiga. punkt kümme, ühi-, ühinemiseelse abi rahastamisvahendi vahe ülevaade rahastamise vastuvusse viimine poliitiliste prioriteetidega. kallid kolleegid, tere tulemast ning tere tulemast ka meie auväärsetele külalistele Lääne-Balkani riikidest. meil on väga hea meel teid täna siin vastu võtta välisasjade komisjonis Brüsselis. Lääne-Balkani kolleegid, teie jaoks on oluline teave ka keelerežiimi kohta ja tõlke kohta Makedoonia keel kanalil seitseteist, Serbia kanal kümme, Albaania, kanal kakskümmend seitse, Bosnia, kanal kümme ja Montenegro, kanal kümme. siin äh, istungil kohtuvad äh, parlamendisaadikud üle Euroopas on kõrgetasemeline ümarlaud, mis on pühendunud äh, Lääne-Balkani Euroopa-meelsele tulevikule, selle küsimusega pistame sageli oma komisjoni istungitel rinda. olete näinud äh, päevakorda, Euroopa Liidu parlamendisaadikud äh, rahvusparlamentidest liituvad meiega pärastlõunal hommikul, aga keskendume ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kasutamisele tervitan siin ka tänaseid kõnelejaid, proua Maritša Šake ALDE fraktsioonist, meie kolleeg Hollandist ning Ahveti komisjoni juhtliige Euroopa Liidu äh, väliste rahastamisvahendite teemal. teiseks äh, tervitan äh, proua Genoveva Ruiz-Calavera, kes on Euroopa Liidu täidesaatva võimu esindaja Lääne-Balkani teemadel ning kolmandaks härra Ervan Fuere, kes on Euroopa Poliitikauuringute Keskuse teadur. tänase kuulamise eesmärgiks on hinnata võimalusi kulutõhususe suurendamiseks ühenimiseelse abi rahastamisvahendi teise põlvkonna vahendite kasutamisel mõned märkused parlamentaarse järelevalve osas, see tähendab, et pannakse paika poliitilised prioriteedid, jälgitakse rakendamist ning tegeldakse ka järeltegevusega. tulemuste parim tõestus on see, kui ka kodanikud tunnevad rahastamisvahendi mõju, me ei tohiks äh, peatuda millegi eest äh, kodanike teavitamisel sellest, kust pärineb rahastamine ja mis, mida see toetab. täna esitatavad küsimused on selged, kas Euroopa Liidu vahendid on piisavalt tõhusad, eh, toomaks Lääne Balkani riike Euroopa Liidule lähemale ning mida ja kuidas saaks veel parandada? milliseid eh, parandusi on veel vaja piirkondliku koostöö suurendamiseks, õigusriigi põhimõtte laiendamiseks, meediavabaduse haldusküsimuste eh, parandamiseks, korruptsioonivastase võitluse jaoks ning organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse jaoks. kas me oleme paika pannud äh, õiged prioriteedid vastavalt pro-, probleemi tõstatusele ning milliseid järeldusi saaks teha praeguse rahastamisperioodi teiseks pooleks? taas soovin teid kõiki siin tervitada ning loodan, et täna on meil konstruktiivne ning dünaamiline arutelu. enne kui järgmistele kõnelejatele sõna annan, tahan öelda, et olen kolleegidele rahvusparlamentidest äh, laiali andnud ka kõnekaardid, täitke need ära, kui sõna soovite ja saatke need sekretäriaadile. veel üks teadaanne kanalite kohta, võib-olla saaksid seda ise teha, palun. tegemist ei ole kanali kümme või kahekümne kuuega Serbia, Bosnia ja Montenegro keele jaoks tegemist on kõigi, kõigi eri keeltega, aga täna olete samas kabiinis. nüüd annaksin sõna kõnelejatele arutelu algatamiseks proua Marite Šaki esma, esmalt. aitäh, kordaksin esimehe David McAllisteri tervitussõnu, meil on väga hea meel teid täna siin näha, et me saame rääkida väga tehnilisel ja poliitilisel teemal, nimelt ühinemiseelne rahastamisvahend ning kuidas täpsemini selle kulutamist suunata ning tagada järelevalve. mina juhin äh, väliste rahastamisvahendite töörühma ning mul on, ma olen kõnelenud komisjoni, välisteenistuse erinevate sidusrühmadega, toetuse saajatega, kodanikuühiskonnas ja ka teie mujal ning ma loodan, et selline üldine ülevaade sellest, kes on kasu saajad nendest rahastamisvahenditest, see ülevaade aitab näit-, anda konteksti minu tänastele kommentaaridele. lisaks kordaksin äh, midagi, mida David juba ütles, nimelt iga euro, mida me väljaspool Euroopa Liitu kulutame, Äh, seda jälgitakse Euroopas väga hoolikalt, see on, need on avalikud vahendid ja seega on läbipaistvus väga oluline. võib öelda, et ühinemiseelne abi sellel rahastamisvahendil on väga selged eesmärgid, nimelt valmistada ette liituvaid riike Euroopa Liidu liikmesuseks, aga kas see, see, et kas riigid liituvad või mitte Euroopa Liiduga, ei saa sõltuda mitte ainult äh, äh, vahendi kulutamisest. on mitmeid erinevaid teid ja marsruute Euroopa Liidu liikmeks saamiseks ja igat riiki tuleb jälgida erinevalt enamiku praeguste ühinemiseelses etapis olevate riikide jaoks on Euroopa Liidu liikmesus üsna kaugel ja praeguse rahastamisvahendi perioodist väljas, ehk siis võiks, võib toimuda pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ühinemisel see abi rahastamisvahend, aga teise, teistest vahenditest tulevad äh, rahastamisallikad peavad äh, olema suunatud konkreetsetele tulemustele. selleks on vaja üle-euroopalist raamistikku, millega saab edusamme ühtlaselt mõõta ning vaadata ka ühtseid näitajaid. kui meil on parem mehhanism, siis meil on võimalik äh, tagada suurem paindlikkus, kohandada rahandamis, rahastamisvahendi kasutamist sihtriikides ja teha seda ühtlasemalt. kui me oleme lubanud, et enamaga saab teha enam, kui riigil läheb hästi, siis saavad nad rohkem tuge, aga kui on olulisi ta-, tagasilööke, siis ajutiselt peatatakse väljamaksed ja suunatakse teistele sidusrühmadele, näiteks valitsusorganisatsioonide asemel kodanikuühiskonna organisatsioonidele praegune ühinemiseelse abirahastamisvahendi määrus näeb ette, et hästi toimivatele riikidele väljamakseid suurendatakse, aga samas on tehtud jõupingutusi ka äh, võrdlusaluste väljatöötamisel selleks, et oleksid äh, ühtselt võrreldavad erinevates riikides üha enam keskendutakse sellele ja kui ma ei eksi, siis otsustatakse enne aasta lõppu selles küsimuses ning väga huvitav on näha, mis saab edasi. mis puudutab mõõdetavaid tulemusi, siis äh, räägiksin mõne sõnaga ka sellest, ma olen juba öelnud, et on vaja mõõta Euroopa Liidu rahastamise tulemusi kolmandates riikides, samuti parandada järelevalvet äh, tõhususe üle ning selle üle, kuidas äh, raha liigub vastutuse mõttes on see väga oluline, eriti kui me võtame arvesse kõik Euroopa Liidu välised rahastamisvahendid, me kulutame miljardeid eurosid väljaspool Euroopa Liitu aastas. olen mitmest allikast kuulnud sidusrühmade poolt ja ka välisaruandest, mida meil on võimalus olnud uurida on näha, et tööd on vaja veel teha selleks, et meil oleks üldisemad järelevalve ja hindamissüsteemid. täna on ka hea võimalus kuulda praktilise külje pealt äh, sihtriikide kogemusest. mis puudutab praegust olukorda, siis tundub, et me ei saa regulaarselt hinnata ka seda, kas vahendeid kulutatakse tõhusalt komisjon koostab küll riigipõhised eduaruanded, ka poliitilised, on väga keeruline otseselt siduda tagasilööke ja edusamme nendes aruannetes ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kulutustega. selleks, et oleks võimalik hinnata kulutusi, on vaja see seada tulevikus prioriteediks lühidalt ka Euroopa Liidu äh, välispoliitikast institutsioonides. ühinemiseelse abirahastamisvahendi eesmärgid võivad olla küll selged meie jaoks äh, programmidokumentides ja riigi strateegiates on need aga üldiselt jäänud häguseks. samas me peame endale esitama küsimuse, kas me suuname vahendeid õigetesse valdkondadesse, kas me peaksime näiteks toetama põllumajanduse arengut või peaksime keskenduma nii pikaajalistele taristuprojektidele, mitte ainult selleks, mitte ainult riikisiseselt, vaid ka selleks, et nad piirkonda paremini integreerida. Lääne-Balkanil on see võimalus jäänud kasutamata, nimelt keskenduda meie vahendite kaudu ka piirkonna integreerimisele. soovin samuti selles osas kuulda äh, Äh, kohapealsest kogemust, mis lisaks äh, taristu ja füüsilistele projektidele on meie jaoks Euroopas äh, väga oluline ka see, et me toetaksime parim, paremat, parima, paremaid valitsemistavasid, kohtusüsteemide sõltumatust ja nii edasi. mulle tundub, et viimastel aastatel oleme näinud tendentsi Euroopa Liidu välispoliitika eesmärkide muutumisega seoses. üks näide reage-, reaktsioonina negatiivsetele ja murettekitavale arengutele meie naaberriikides Euroopa Liidu strateegia liigub põhimõttelise pragmatismi poole ning kutsutakse üles kaitsma ka Euroopa Liidu enda huvisid. praktikas me näeme, et üha enam nii ongi. keskendutakse enam julgeolekuküsimustele, rändehaldusküsimustele ning liigutakse eemale äh, normatiivsest välispoliitikast, mis tegelikult äh, lähtub nendest väärtustest, millele Euroopa Liit on loodud. mulle tundub, et me nägime, et see tendents kajastub ka rahastamisvahendi välisaruannetes. tsiteerin, viimastel aastatel on keskendutud peamiselt Euroopa Liidu huvidele ja vähem sellele, millest on, mida on vaja partnerriikidel mulle tundub, et sageli eh, on Euroopa Liidu ja liituva riigi huvid eh, seotud eh, näide Lääne-Balkani riikidest, kui nendel riikidel hästi ei lähe, mõjutab see oluliselt ka Euroopa Liitu, seega on osaliselt võimatu eristada Euroopa Liidu huve nende riikide inimeste ning demokraatia heaolust. aga muidugi on poliitilised eesmärgid sellistest põhimõtetest mõjutatud. samuti peame olema ettevaatlikud, et me ei tuvasta mitte ainult partnerriikide valitsuse vajadusi, vaid seame esikohale rahvastiku huvid. lühidalt lühidalt räägiksin ka sellest olukorrast, mida näeme Türgis, kuna see on üks olulisim teema seoses järelevalvega siin kojas ja võib-olla on siin mõni õppetund ka Lääne-Balkani riikide jaoks. president Erdogani juhtimisel on riik suundunud üha enam autoritaarses suunas, kodanikuühiskond, ajakirja, kodanikuühiskonna esindajad, ajakirjanikud, neid peetakse kinni ilma ametlike süüdistusteta aga samas me näeme üha enam jõupingutusi võimu tsentraliseerimiseks, põhiseaduse muutmiseks, see tähendaks, et Türgi tegelikult ei täida enam Kopenhaageni kriteeriume. küsimus seega, kas peaks jätkama ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kasutamist, siin kojas on need küsimused üha valjemini kõlanud samal ajal me näeme, et me peame aitama Türgi kodanikke, toetama kodanikuühiskonda, meediavabadust ning teisi olulisi demokraatia alustalasid, seega oleme suunanud ümber ka vahendeid. mulle tundub, et oluline on poliitiliste prioriteetide äh, ja vahendite ümbersuunamise juures märkida, et praegu institutsiooniline raamistik ühinemiseelse rahastamisvahendi jaoks on liiga paindumatu ja väga keeruline on vahendeid ümber suunata, isegi kui poliitiline soov on olemas. teiseks, me oleme näinud ka niinimetatud Türgi kokkuleppe all, millest tuleks rääkida Türgi avaldusena et vahendid mitmetest erinevatest välisrahastusvahenditest on ümber suunatud just rände haldamiseks. see näitab, et vahendite ümbersuunamine on olemas, kui äh, kõik äh, osalised on sellega nõus, aga oluline on mitte ainult rändehaldusega tegeleda, ega vaadata mitte ainult Euroopa Liidu huvi, huvidest lähtuvalt seda küsimust, vaid ka piirkonna pikaajalist arengut. Euroopa Parlamendi nõusolekut tuleb märkida ei küsitud äh, seoses Türgi rändekokkuleppega. lõpetuseks ütleksin mõned sõnad ka vahearuande kohta. tahtsin rõhutada Türgi näidet just seetõttu, et saaksite aru, millised on kõige nähtavamad liikumised ja dünaamika Euroopa Parlamendis. üks näide sellest, kus me näeme, et rahastamisvahendi ümbersuunamine on võimalik, kui poliitiline tahe on olemas, aga siin me näeme lõhet ehk parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu äh, poliitilise tahte ja prioriteet, prioriteetide vahel. ma loodan, et äh, välisaruannete ja Euroopa Liidu naaberriikides muutuva dünaamik, muutuvast dünaamikast lähtuvalt äh, suudame vahearuannet vaadata, vaheülevaadet vaadata kriitiliselt ning panna paika vastavad järelevalvemehhanismid ja võrdlusalused, mida on vaja. tervitan tänast arutelu, sellest on kindlasti väga palju abi vaheülevaate koostamisel, eeldatavasti komisjon sellega detsembrikuus välja tuleb loodan, et äh, tänu sellele on võimalik äh, kohandada järgmiseks kahe aast-, kaheks aastaks ette nähtud äh, Euroopa Liidu rahastamist ning ehk õnnestub meil vaadata ka kaugemale ja kui me valmistame ette järgmise põlvkonna kahe tuhande kahekümnenda aasta järgseid rahastamisvahendeid. For... aitäh Marit Jašakele sissejuhatava sõnavõtu eest ja nüüd saab sõna meie teine kõneleja, proua Vera Luiska-Lavera Ähm, DG Nearist. aitäh, härra McAllister. kasutaksin võimalust äh, esmalt äh, tunnustada parlamenti selle ürituse korraldamise eest ja mul oli eile õhtul võimalik õhtust süüa Bosnia-Hertsegoviina delegatsiooniga, aga sooviksin äh, tervitada kõigi parla-, riikide parlamentide delegatsioone, ma näen siin tuttavaid nägusid Äh, peaminister Hotti äh, ja mul on väga hea meel, äh, et te siin olete, tegemist on väga hea ajaga selleks, et arutada liitumiseelse abi instrumenti, tegemist on hetkega, kus me peame tegema kokkuvõtteid kõigest sellest, mida me oleme saavutanud viimasel kolmel aastal, me valmistame ette nii-öelda vahekokkuvõtte tegemist sellest instrumendist. me oleme korraldanud välised hindamised äh, ja välised ähm, hindajad on tegelenud siis äh, juba selle instrumendiga, komisjon äh, nüüd peab äh, mõtlema järele rahastamise üle ja valmistama ette hinnangud, detailsed hinnangud ja komisjoni aruandele käi-, mis septembris, detsembris esitatakse Euroopa Parlamendile, sellega kaasnevad ka, kaasneb ka äh, personali töödokument ning äh, järgmise aasta alguses on meil siis äh, strateegiline dialoog, et äh, kuidas seda rahalist abi edasi korraldada. EPA määrus, EPA-l on mm, üksteist koma seitse miljardit ja rohkem kui seitse miljardit on ette nähtud Lääne-Balkani riikidele, ehk siis nad saavad lõviosa sellest rahastusest ning väga oluline on et nagu ka proua Šaake ütles, me analüüsiksime seda, kuidas me tagame seda, et see eh, instrument on kulutõhus ja valmistab ette liikmesriike Euroopa Liiduga liituma, mis on ju meie peamine eesmärk ja eh, see on see eesmärk, mis on Euroopa Liidul, meie rahval ja me peame toetama neid eh, riike ja meil on vaja raha korralikult kasutada selleks, sel, seda peavad teatama kõik, mitte ainult parlamendid ja valitsused, vaid ka opositsioon, väga oluline on see, et kuidas Euroopa Liidu raha kasutatakse selleks, et äh, rahuldada kõige pakilisemaid vajadusi. nii et me väga alati tervitame, kui Euroopa asjade komisjonid parlamentides äh, nõuavad parlamentidelt teavet ja aitavad meil siis aru saada äh, tingimuslikkusest äh, ja kõigist muudest aspektidest, mis on seotud meie rahastamisprogrammidega. ning kõige olulisem asi praegu on see, et ra-, rahastamise väline hinnang on andnud, hindamine on andnud meile võimaluse teha posi-, positiivseid järeldusi ja tahaksin neid rõhutada. esimene on, et on tihe seos selle vahel, kuidas me e-, liitumiseelset abi rakendame ja meie poliitilise abi programmide vahel. nii et IPA kaks on palju strateegilisem kui selle eelkäijad varasemal, varasemate finantsperspektiivide ajal, sest me oleme keskendunud rohkem äh, struktuurireformidele, mis valmistaksid riike ette liitumisele, see tähendab, et me keskendume rahastamisel prioriteetsetele valdkondadele, mis äh, on seotud demokraatia konsolideerimisega, avaliku halduse reformide läbiviimisega, eelkõige õigusriigi äh, põhimõtete rakendamisega, põhiõigustega ja tahame aidata riike olla majanduslikult konkurentsivõimelisemad ning äh, tagada seda, et äh, riigid mitte ainult kahepoolselt ei parandaks suhteid Euroopa Liiduga, vaid teeksid ka piirkondlikul tasemel koostööd, sest mida tihedamalt nad teevad piirkondlikul tasemel koostööd, seda parem on ka nende individuaalne võimekus liikuda Euroopa Liidu suunas. nii et äh, neid äh, asju on äh, välises hindamises välja toodud hästi sihitud meetmetena. tahaksime, et EPA kaks võimaldaks meil reageerida paindlikult ka ettenägematutele sündmustele, nagu näiteks Bosnias äh, ja teistes riikides olid suured üleujutused, me olime võimelised IPA vahendeid äh, ümber suunama selleks, et äh, äh, et seda olukorda leevendada, nelikümmend miljonit oli võimalik niimoodi ümber suunata saime anda panuse selleks, et taastuks normaalne olukord, saime aidata neid riike, kes on kõige rohkem kannatanud rändajate sissevoolu all, Äh, saime siis osaleda ühiselt selle kriisi lahendamisel. on ka teine aspekt, mida tahaksin rõhutada. hindamisel tuli välja, et see, et EPA programmid muudavad Euroopa Liidu mõju tugevamaks, et tehakse kahepoolset koostööd, Euroopa Liidu programmid konsolideerivad Euroopa Liidu mõju ja väga oluline on kindlasti olnud ka see, et mainiti, et IPA on andnud meile võimaluse finantsvõimendust kasutada, et me, et ähm, rahvusvahelised organisatsioonid saavad siis ka anda raha ähm, ja seetõttu saab see piirkond rohkem vahendeid. me, on asju, mida me peame veel analüüsima sünergia teiste instrumentidega, et me saaksime äh, tagada hea m, mm, poliitikate sidususe ja näiteks puudutab see Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrumenti, mille puhul tuleb analüüsida, et kuidas saavutada suurem sünergia tulevikus. kui me vaat-, analüüsime seda instrumenti, siis nagu proua Šaake ütles, tegemist on instrumendiga, mis on rohkem suunatud poliitilistele ambitsioonidele eh, selles piirkonnas, aga tegemist on äh, instrumendiga, mis läheb veelgi kaugemale, mis peab teid ette valmistama selleks, et oleksite pärast Euroopa Liidu liikmed, see läheb kaugemale lihtsalt, äh, lihtsalt arengu eesmärkidest, vaid on suunatud sellele, et te suudaksite täita pärast Kopenhaageni kriteeriumeid. me peame seda dialoogi jätkama, tagamaks seda, et, et kõik toetaksid seda eesmärki, see ei seda ei pea toetama mitte ainult valitsus, vaid kõik poliitilised jõud peavad nägema seda e, nende eesmärgina selleks, et üle saada lihtsalt parteipoliitilistest soovidest, eesmärkidest oluline on, et te oleksite teadlikud sellest, mida teie riigis tehakse Euroopa Liidu liitumise abiprogrammidest, et te toetaksite Euroopa Liiduga liitumist ja et sellised arutelud oleksid siis ka teie parlamentides olulisel kohal. ja oluline on mainida ka seda, et meil on kindlasti vaja analüüsida tulemuslikkust äh, sektorite äh, tasandil, äh, seda tuleb arvesse võtta ka ühiskondade muutumisel, mida me näha tahame. väga oluline on, et me arvestame sellega, et teid toetatakse parlamentides, et arutelud, mis puudutavad meie programmide ähm, poolt ähm, innustatud muutusi, et neid oleks paremini võimalik hinnata, programme paremini sii-, suunata ja meil on vaja ka suurendada Euroopa Liidu abi nähtavust. Teie olete see piirkond, kes saab inimese kohta kõige suuremaid eraldisi kõigist meie välispoliitika instrumentidest, see on väga oluline sõnum ka teie inimestele, et ne-, et need muutused ja reformid, mida on vaja läbi viia, on väga rasked, aga te ei ole neid tehes üksi, Euroopa Liit annab rahastust selleks ja see rahastus peab olema äh, kodanike jaoks ka nähtav, peab olema käegakatsutav tõend äh, selle kohta, et Euroopa Liit on pühendunud äh, teie tuleviku parandamisele. aitäh! ja nüüd saab sõna kolmas kõneleja, härra Fuer-, Fuere. aitäh, lugupeetud parlamendisaadikud, armsad sõbrad tahaksin sissejuhatuseks rõhutada, et Euroopa Liidu liitumiseelne abi tähendab väga olulist investeeringut tulevikku nii nende riikide jaoks, kes peaksid liituma Euroopa Liiduga, kui ka Euroopa Liidu enda jaoks. see on ette nähtud selleks, et Äh, viia läbi poliitilisi ja majanduslikke reforme ning aidata teil täita kõiki neid äh, kohustusi, äh, mis kaasnevad Euroopa Liidu liikmelisusega. nii et need reformid peaksid pakkuma kodanikele paremaid sotsiaalseid ja majanduslikke võimalusi, võimaldada saavutada neid standardeid, mis meil Euroopa Liidus on aga selleks, et vastata küsimustele, mida siin esitati, tahaksin rõhutada seda, mida ütles esimene kõneleja poliitilise mõõtme kohta. ma arvan, et on vaja võtta arvesse üldist poliitilist olukorda Lääne-Balkani piirkonnas. nagu ma eile ühel teisel kohtumisel ütlesin, see piirkond on kannatanud äh, tagasilanguste all, ähm, kohtus, mis puudutab näiteks kohtusüsteemi sõltumatust, meediavabadust, valimisprotseduure, ähm, riigi äh, ametite toimimist, korruptsiooni ja kuritegevust ning äh, piisab ainult sellest, et meenutada seda, mida ütles mida öeldi Euroopa Komisjoni viimases teatises, mis puudutas laienemist aastal kaks tuhat kuusteist, tsiteerin siin seda, piirkonnas on endiselt selgeid äh, endiselt suuri probleeme ja hoolimata äh, seda hoolimata sellest, et juba kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on Euroopa Liit keskendunud kõigi, kõige olulisematele valdkondadele, eelkõige äh, õigusriikluse teemadele ja kuritegevuse kuritegevusest ja muudest probleemidest tuleneb väga palju äh, turvalisuse puudumist selles piirkonnas ja see on väga murettekitav, eriti kuna me oleme näinud, et riik ja poliitilised institutsioonid on äh, selliseid tegevusi äh, toetanud. ja selge on see, et legislatiivne raamistik, mis peab tagama ähm, kohtusüsteemi ähm, äh, sõltumatuse või inimõigused, et äh, see on olemas, aga äh, see ei anna meile pilti olukorrast koha peal. on väga palju Euroopa Liidu eduaruandeid, kus on välja toodud seda, et õigusakte ei rakendata piisavalt, tihti ei ole selleks piisavalt vahendeid ega poliitilist tahet ning isegi kui äh, on loodud äh, ähm, institutsioonid, mis peavad tegelema äh, õigusaktide rakendamisega, siis ei ole neil tegutseda võimalik, sellepärast et parlament ei anna neile piisavalt rahalisi ega, rahalisi vahendeid ega personali ja Euroopa Liit ei ole ainus äh, jõud, kes seal piirkonnas äh, on aktiivne, eile viidati näiteks Venemaa aktiivsele välispoliitikale, Türgi ei jää Venemaast palju maha, üritades äh, mõjuvõimu suurendada äh, seal piirkonnas ja äh, investeerides sinna rohkem, aga kasutades äh, ka kultuurilisi mõjusid ja autoritaarsust. Hiina samuti suurendab investeeringuid ja oma järelge selles piirkonnas hiljuti, kui oli seda näha seoses kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastatud, aastal öö, algatatud öö, algatusega, uue siidide algatusega see, need kõik on argumendid ja elemendid, mida Euroopa Liit peab silmas pidama, kui tehakse otsuseid, mis seonduvad eh, liitumiseelse abivahendite eh, eh, jagamisega ja on, tuleb tagada see, et õigusriiklusega seotud küsimused oleksid esiplaanil ehm, kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani oli esimene IPA ja sellega võrreldes on teisel IPA-l olnud äh, väga palju strateegilisem äh, lahe, lähenemine, sektoripõhine lähenemine, mis on parandanud äh, tulemuslikkust, strateegiline planeerimine on olnud tagatud seitsmeaastaseks perioodiks ja see tagab ka selle, et abisaajad äh, on rohkem vastutavad äh, selle eest. me oleme peaaegu poole teise tipast silma taha, selja taha jätnud ja järgmisel kuul esit-, äh, tutvustatakse ka vahekokkuvõtet. ma tooks välja ühe asja, mida on just äh, ka tutvustatud. kontrollikoda tegeles äh, IPA küsimustega eelmisel aastal, tegeles haldusvõimekusega äh, Lääne-Balkanil. seal öeldi, et äh, üldine halduslik võimekus ei paranenud märkimisväärselt viim-, eelmisel perioodil ja selle põhjuseks oli eelkõige poliitilise tahte puudumine vastavates riikides, aga rõhutati ka seda, et teiseks põhjuseks on nõrk Euroopa Liidu vähenenud mõju reformide e, soodustamisel ja e, liitumisläbirääkimiste raamistikus. ma lisaks ka selle, et e, avalik toetuse avaldamine mõningatest liikmesriikidest äh, Ähm, Lääne-Balkani ähm, valitsevatele parteidele, äh, kus on ähm, eiratud reformide puudust, äh, puudumist, äh, kus on toetatud inimesi, kes on tegelikult kriminaaluurimise all, ka see on Euroopa Liidu mõju õõnestanud. ja me oleme, paljud meist on väitnud, et kõige tõhusam meetod äh, tegeleda tagustelangemistega reformiprotsessides oleks, kui algatatakse äh, otsene äh, sekkumisprotsess, et äh, analüüsitaks kõiki neid valdkondi peatükkides kakskümmend neli, kakskümmend kolm, see sunniks kandidaatriike tegema koostööd intensiivselt Euroopa Liidu institutsioonidega ja reformi protsess peamistes valdkondades püsiks järjel ja see tagaks ka selle, et IPA rahastust kasvatataks palju tõhusamalt ja et see oleks korralikult sihitud. ja keskenduksin paarile aspektile. erinevalt IPA ühest kus äh, õigusriiklusele ette nähtud vahendeid oli piiratult, on olukord äh, paranenud IPA kahe puhul, aga ma väidaks, tuginedes arengutele, mida me oleme näinud piirkonnas, et äh, rahastuse määr äh, Äh, sellele valdkonnale peaks olema suurem, võttes arvesse seda dramaatilist olukorra halvenemist, millest ma rääkisin. Äh, mainiksin ühte asja äh, Kontrollikoja raportist, et vaba meedia ja tugev kodanikuühiskond on väga olulisel kohal selleks, et parandada olukorda, see puudutab ka seda, et sunnitakse avalikke ametiasutusi ja õigusorganeid, õiguskaitseorganeid tegutsema vaja oleks äh, rohkem rahastada seda, et äh, edendatakse vaba meediat, äh, praegu on väga palju tagasilangusi seoses meediavabadusega. ma arvan, et ära saaks teha väga paljud, see läheb väga palju kaugemale sellest, mida Euroopa Liit juba teeb ähm, Äh, nendel äh, üritustel, mida Euroopa Liit on läbi viinud, ei ole olnud kohapeal väga palju mõju. vaja oleks äh, paremat koostööd OSCE-ga, millel on suured kogemused seal piirkonnas. vaja oleks tagada see, et OSCE teadmisi ja Euroopa Liidu vahendeid saaks kõige paremini ära kasutada paljud need, nendest valdkondadest, mis puudutavad äh, õigusriiklust ja demokraatlike institutsioonide toimumist, äh, on ka teemaks poliitilistel dialoogidel vastavate riikidega, nagu näiteks äh, Bosnia-Hertsegoviina ja Makedooniaga. viimasel juhul kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Euroopa Liit osales poliitilise kriisi lahendamisel, aga kui sellised dialoogid ei too loodetud äh, tulemusi, nagu näiteks poliitilisel mm, äh, poliitilise konflikti lahendamisel Makedooniaga, siis äh, on sellel otsene mõju Euroopa Liidu projektide tulemuslikkusele Mm, kui Euroopa Liit ei mm, astu ühtselt üles, kui mm, nõudmisi ei täideta, siis õõnestab see üldist reformi tegevuskava ning äh, paneb, äh, õhutab karistamatuse tunnet ja see tähendab, et Euroopa Liidul on vaja tõhusamaid äh, jõustamismehhanisme selleks, et tõesti kohustusi täidetaks. tahaksin rõhutada äh, Mm, kodanikuühiskonna toetamise tähtsust. eile Bosnia-Hertsegoviina parlamendi liige küsis meilt ja meil ei olnud aega kahjuks talle vastata, et kuidas Euroopa Liidu liikmesriikides on eh, kodanikuühiskonna olukord. mina saan rääkida ainult eh, Iirimaast, et oma koduriigist, et eh, Põhja-Iiri rahuprotsessi Äh, ei oleks olnud võimalik äh, ilma kodanikuühiskonnata korralikult läbi viia, nii et kodanikuühiskond mängib väga olulist rolli, eriti kui tegemist on konfliktijärgsete ühiskondadega. see on roll, mida ei peaks pidama iseenesestmõistetavaks, et äh, et äh, kodanikuühiskonda ei tohiks kaasata ainult selleks, et kõik oleks näiliselt korras, et nad oleksid näiliselt kaasatud. kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis on sõltumatud ja tugevad ja sõltumatu meedia on väga oluline selleks, et äh, demokraatia saaks korralikult toimida ning on vaja rohkem toetust Eh, kodanikuühiskonnale, nagu ma juba mainisin, aga eh, ka poliitilistele parteidele, nende noorteorganisatsioonidele, selleks et edendada demokraatiat, seda kultuuri, mida paljudes eh, Lääne-Balkani riikides ei ole. ning teine aspekt, mida tahaksin käsitleda enne, kui ma lõpetan, on majanduslik areng üks prioriteetidest on see, et vaja on tegeleda äärmiselt kõrge äh, tööpuudusega, kakskümmend protsenti Serbias, kakskümmend üheksa Makedoonias ja rohkem kui viiskümmend protsenti äh, noortest kannatab tööpuuduse all, see on äh, väga suur määr ning liitumiseelse abiga on te-, töötatud välja tegevusi selleks, et aidata VKE-sid, toetada haridust, aga kõigis nendes riikides Äh, haridussüsteem ei va-, ei vasta ettevõtete vajadustele, äh, kolmkümmend protsenti õpilastest äh, jätavad kooli pooleli Serbias, nii et vaja on parimat, paremaid haridus- ja kutseharidusprojekte selleks, et parandada töötajate oskusi, haridus Euroopa Liidu prioriteetide hulgas ei ole väga silmatorkaval kohal, aga seda tuleks sellele tuleks rohkem tähelepanu pöörata, rahastust tuleks suurendada. Lääne-Balkanil, nagu ma mainisin, on paljudel juhtudel tegemist konfliktijärgsete ühiskondadega ja Nelson Mandelat siin tsiteerides, tema ütles, et haridus on riikluse ülesehitamisel väga olulisel kohal ning tahaks äh, siin rääkida ka meie kommunikatsioonist, Euroopa Liit on äh, teatavasti väga äh, nõrk selles, äh, et väga raske on inimestele selgeks teha, milliseid edusamme on tehtud välispoliitika või laienemise vallas ja see käib ka liikmesriikide kohta, kes tihti ei räägi positiivselt Euroopa Liidust, Euroopa Liidu laienemisest, hirmust, et valijad neid enam ei vali ja viimasel ajal on ka olnud väga toksiline arutelu rände küsimuste üle, aga kui tegemist on Lääne-Balkaniga, siis ongi, on veelgi olulisem, et Euroopa Liit kasutaks kõiki võimalusi selleks, et tuua välja äh, seda, et milliseid rahalisi vahendeid on kasutatud selleks, et aidata meie lähimaid äh, naabreid. see on veelgi olulisem, kuna Euroopa Liit ei ole ainus äh, suurvõim, mis seal mõju avaldab, näiteks Serbias mõningates sek-, sektorites äh, avalik äh, ar-, avalikkus arvab, et Venemaa on suurim abiandja neile, ehkki tegelikult see nii ei ole. et isegi, kui Euroopa Liit on oma kommunikatsiooniinstrumente parandanud, on vaja teha rohkemat selleks, et näidata, kui suurt toetust annab Euroopa Liit äh, Lääne-Balkanile, aitäh! Thank you and thank you to our three aitäh, aitäh meie kolmele külalisele. nüüd alustaksime arutelu ja teen ettepaneku, et üritame siin vaheldumisi anda sõna Lääne-Balkani partnerriikide esindajatele ja Euroopa Parlamendi liikmetele. loodan, et see meil ka õnnestub nüüd esimesed sõnavõtutaotlused on mul juba siia toodud. palun esi-, esitlege ennast lühidalt, kui sõna võtate ja öelge ka palun, kellele te selle küsimuse esitate, kui see on suunatud mõnele nendest. kõigepealt Nikola Popovski, endine välisminister ja praegune Eurointegratsiooni riikliku nõukogu juht, Äh, Skopjest. palun, Nikola. aitäh, David, üritan teha nii äh, kiiresti kui võimalik. kolm soovitust, äh, mida ma annaksin nii parlamendile kui ka komisjonile ja see puudutab siis IPA-lt IPA kaks üleminekut ja vahearuannet konkurents on hea ja ma arvan, et konkurentsi tuleks äh, tugevdada nii sektorite vahel, nagu näiteks põllumajanduse, administratsiooni ja taristu vahel, erinevate osapoolte vahel, vabaühenduste vahel ja valitsuse vahel ja riikide vahel ma arvan, et kõige mõjusam meede Euroopa maksumaksja raha kasutamisel on tõesti see grupisisene surve, see tõesti aitaks nii meid kui ka teid, kui te peate õigustama, kuidas te kasutate maksumaksja raha teiseks, komisjon on kogu aeg välja toonud seda, et äh, kasutatakse välist hinnangut, äh, sest see on väga hea, sellepärast et äh, on võimalik edasi liikuda nii-öelda eelarvamustega administratsioonist Brüsselis. aga see võib endaga kaasa tuua ka probleeme, sest kui sõltuda ainult välishindajatest, siis nad võivad üritada koostada hinnanguid, millega ollakse rahul ja sellega ei tuleks ka arvestada, sest tegemist on poliitilise hinnanguga. see, mis poliitilistelt on mõttekas meie piirkonna jaoks, mida peaks toetama selles piirkonnas. ja kuna me räägime poliitilistest prioriteetidest, siis ma arvan, et poliitiline prioriteet number üks peaks olema piirkondlik integratsioon. meile ei meeldi see, kui öeldakse, et Euroopa üritab siin rääkida föderatsioonist ja eriti kui tullakse Makedooniasse ja hakatakse rääkima siin meie nimest, aga kui me ei suuda lõimuda piirkonnana, siis on meid väga raske lõimida Euroopa Liidu. see tähendab seda, et meil peab olema vaba liikumise ala, äh, rändlustasudeta ala, ja tõesti on paradoksaalne, et Skopjast on äh, lihtsam reisida Brüsselisse kui Sarajevosse, kuigi samal ajal vahemaad äh, on ju meie piirkonnas palju väiksemad. ja nüüd majandus. Äh, maksumaksjad loodavad, et just majandusalal midagi, Euroopa Liit teeb midagi ära. me oleme tõesti väga avatud majandus ainult, ainult, ainult kakskümmend protsenti meie kaubandussuhetest on Lääne-Balkani riikidega, seitsekümmend protsenti Euroopa Liiduga ka selles äh, osas tuleb meil paremaks muutuda piirkondliku integratsiooni osas. ja peale selle tuleks üle minna taristule, mis aitab äh, liikumist parandada piirkonnas, me peaksime äh, vähendama administratsiooni üleminekut, kui sa saad väga hästi hakkama lääneriikides, siis on sul probleeme administratsiooniga Äh, meie piirkonnas, aga kui sa oled äh, hea, siis sa töötad administratsioonis ja kui sa oled väga hea, siis sa oled hoopis Saksamaale. nii et tõesti, me peaksime kulutama vähem administratsioonile ja rohkem taristule ja, ja liikumisvõimaluste parandamise peale erinevate linnade vahel piirkonnas aitäh, Nikola, sa ütlesid, et sa oled pärit piirkonnast, mida meie nimetavad Lääne-Balkaniks. ma tean, et teile ei meeldi see nimi. aidake meil leida siis mingi parem. muidugi me võime rääkida siin ka Kagu-Euroopast. kui sa oled päris hea, siis sa võid ka Euroopa Liidu administratsiooniga liituda ja siin patsutan ahveti sekretäriaadi töötajate õlale Te kuulasite, mis öeldi, vastame hiljem järgmisena Knut Fleckenstein Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. ja suur tänu, härra esimees. suur tänu Marit Jašakele, sest ta tõstatas ühe väga tähtsa küsimuse, mis nõuab ka muidugi väga palju tööd me ei saa üldse olla nõus sellega, kuidas siiamaani IPA vahendeid on kasutatud. see ei tähenda seda, et kõik, mis on tehtud, oleks vale, aga et seda nüüd alu, märgatud on meie probleemiks. inimesed riikides äh, äh millest me siin räägime, ma ka ei julge enam Lääne-Balkani riigid öelda. aga need inimesed peaksid nägema, et me äh, mõlemal poolel teeme tõesti tihedat töö, koostööd selleks, et lihtsustada nende liitumist Euroopa Liiduga. ja need inimesed peaksid ka märkama, et need reformid on head ja parandavad nende elu. ja me teame, et äh, see tajumine on väga erinev erinevates riikides. peale selle inimesed peaksid olema võimelised nägema, et julgeolekut on rohkem tänu stabiilsusele ja see on ka heaks märgiks. aga muidu kui me siin reformiabi anname, tuleb ka inimestele näidata, et me tõesti tahame, et nad liituksid Euroopa Liiduga. ja see tähendab seda, et me ei kuluta mitte ainult raha reformide läbiviimisele ja nõuandjatele, vaid me peame kulutama ka taristumeetmetele, mõelda siin just liikuvuse parandamisele ja integratsioonile ja see, mida Berliini protsessis on jäänud nii-öelda õhku rippu jääma, ehk et on vaja öelda inimesi kokku viia, noortevahetusi korraldada ja nii edasi. ei ole ju nii, et äkitselt on kogu selle tööga lõpetatud, aga seda ei ole lihtsalt näha, nagu te ütlesite. me oleme kogu raha viimase sendini ära kasutanud ja siis meil ei ole enam seda kahtekümmet eurot, et panna üles silt, et toetatud Euroopa Liidu rahadega asi on natukene paremaks läinud, aga mitte väga palju. me ei pinguta piisavalt palju inimeste kaasamiseks sellesse integratsiooniprotsessi ja teatud piirkonnad Lääne-Balkani riikides samuti mitte ja te ütlesite, et mitte ainult Hiina, Türgi ja Venemaa ei ole huvitatud äh, sellest piirkonnast ja äh, seal oma mõju suurendamisest. kes Venemaaga soovib koostööd teha, lasku käia aga on ka teised riigid, nagu näiteks Saudi Araabia, mis on ka väga hästi esindatud sealses piirkonnas. eelviimane lause. ma arvan, et me peaksime lõpetama sellise lähenemise, et mingi peatüki avamine on nagu revolutsioon, mingi suurepärane asi, mis mõjutab sealsete inimeste elu. me teame, et see on hädavajalik ja õige ja tähtis, aga pagarid Belgradi tänavatel ei hakka mingit rõõmupidu pidama, kui nad kuulevad, et noh, pärast nii pikka aega jällegi avati üks või kaks peatükki. me peame siin lisaks sellele ka rohkem ära tegema. ja viimane kord, kui inimesed midagi tõesti ka tunnetasid, oli see siis, kui viisa Äh, nõue ära kaotati, kahjuks mitte Kosovo puhul küll, kus me tõesti nüüd komisjonilt juba tükk aega nõuame, et ka siin tuleks lõpuks teha sammukene edasi. võib-olla Euroopa rändevabasse alasse riikide kaasamine oleks selline hea märk, mida kõik näeksid ja tunneksid noored ähm, ühes riigis ja ärimehed teises riigis. ma arvan, et sellele mõttele tuleks rohkem tähelepanu pöörata. ja viimane mõte, rohkem rohkema ees, seda on väga lihtne öelda aga ma arvan, et me peaksime hakkama seda ka tõsiselt võtma. me peaksime tõesti reserve looma äh, kus me siis tõesti väga aktiivselt saaksime teatud valdkondi toetada just nende reservide kaudu ja kokku leppides siis ka valitsustega Lääne-Balkani riikides nende meetmete osas, sest me ei soovi ju siin mingeid protektoraate luua, vaid me soovime tõesti üheskoos partnerlussuhetes seda teed käia ja sellepärast saab seda teha ainult dialoogi kaudu. aitäh! suur tänu, Knut Fleckenstein! järgmisena Fadil Sendeli Makedooniast Pesa poliitilise rühma äh, juht. aitäh, härra esimees, lugupeetud Lääne-Balkani riikide kolleegid ma tahaksin tõstatada mõned küsimused, mis puudutavad IPA rahade kasutamist. tegemist on meetmega, millega toetatakse siis Lääne-Balkani riike. selleks, et parandada elustandardeid meie riikides meie kodanike jaoks. tegemist on Euroopa meetmega kuid vahel on meil probleeme tegelikult iseenda eelarvetest vahendite leidmisega. ja see ei ole probleemiks mitte ainult meie riikide jaoks. ja sellepärast on meil näiteks vaja Euroopa Liidu institutsioone kaasata selleks, et saaks teostada järelevalvet nende vahendite kasutamise kohta meie koduriikides, minu puhul siis Makedoonias selleks, et me kasutaksime tõhusamalt ära neid vahendeid, mis, eh, mis meile siis eraldatakse ja väga tähtis on, et neid vahendeid kasutatakse nii-öelda õigete projektide jaoks. mitte, et need vahendid oleksid mõeldud selleks, et meie valitsused saaksid ennast kuidagi vee peal hoida. Eh, seega oleks sellest rahast rohkem kasu me suudaksime Makedoonia, Kosovo, tegelikult kogu piirkonna Euroopale lähemale viia. ja meie koduriikides äh, tihti mõeldakse, et meie peame jõudma lähemale Euroopa Liidule, aga vahel tuleb ka selgeks teha, et tegelikult peame me kõigepealt ka äh, üksteisele lähenema ja alles siis Euroopa Liidule lähenema ja et Euroopa Liit peab meile ka vastu tulema, ehk et tegemist on nii-öelda kahesuunalise teega. oleks väga hea, kui meile saadetaks ka eksperte, kes tuleks koolitama meie inimesi selleks, et me saaksime oma arengut parandada. aitäh, kallis kolleeg Makedooniast. ja nüüd härra Šoltes roheliste hulgast, Igor, palun. aitäh, härra esimees IPA vahendid on kogu piirkonna jaoks väga tähtsad ja me kõik teame seda. me räägime nende vahendite kasutamise järelevalvest ja sellest, kas seda peaks tegema mõni Euroopa Liidust väljaspool seisev institutsioon või Euroopa Liidu institutsioon aga nendes piirkondades on ju ka oma institutsioonid. ja ka nemad peaksid mängima väga tähtsat äh, rolli auditeerimisprotsessis ähm, nende vahendite kasutamise üle. seega tuleb vastata ühele väga tähtsale küsimusele, ei ole mitte tähtis, et me vaataksime, et kas äh, nõuded on nii-öelda paberil täidetud, formaalselt täidetud kas neid kasutati formaalselt õigesti, vaid tuleb ka vaadata, kas need vahendid tõid endaga kaasa mingit kasu, kas nad aitasid ka majanduslikult olukorda parandada? see küsimus on väga tähtis nii komisjoni kui ka liikmesriikide jaoks, nad peavad mõtlema, kuidas kasutatud äh, Euroopa Liidu vahendite mõju hinnata, sest tähtis ei ole mitte ainult kasutada neid vahendeid, vaid vaadata ka, mida nii-öelda vastu saadi, kuidas need vahendid mõjutasid inimeste elu, institutsioonide tööd, üleüldiselt äh, kohalikku kliimat. jah, siin on öeldud, et äh, taristu on väga tähtis ja et riike tuleks omavahel paremini ühendada kuid väga tähtis on rääkida ka sellest, kuidas seadusandlust rakendatakse. pilku peale pisates võiks öelda, et äh, õigusloomeline raamistik äh, sealsetes riikides on Euroopa Liidu õigustikuga kooskõlas kuid äh, mulle tundub, et seal on probleeme just seadusloome rakendamisega ja raha tuleks kasutada ka avaliku sektori töötajate koolitamiseks, teadlikkuse tõstmiseks ja läbipaistvuse tagamiseks. komisjoni, parlamendi ja ka riiklike institutsioonide ja riiklike parlamentide jaoks oleks siis ka tegelikult lihtsam kontrollida, kuidas neid vahendeid on kasutatud, IPA fondide vahendeid siis. aitäh, Igor Šoltes! meil on veel kaks sõnavõtusoovi kolleegidelt Kosovost. kõigepealt Abdullah Horti äh,, Abdullah Hoti, vabandust. Please, the floor is yours. Foundation in the Ruhr Kristus. aitäh, härra esimees. mul on väga hea meel osaleda täna siin mina olen rahandusminister ja IPA fondi vahendite kasutamise ja äh, raha äh, kasutamise järelevalve komisjoni liige. nüüd rääkides IPA fondidest, siis äh, minu kogemused näitavad, et meil tuleb palju rohkem planeerimisele ja koordineerimisele aega leida. koordineerida tuleb just valitsusega selleks, et selleks, et IPA tegevuskavasid siis ka täielikult äh, ära kasutada. aga samal ajal tuleb meil kaasata ka teisi osapooli. kes tuleks kaasata projektidesse juba siis, kui hakatakse varajases staadiumis rääkima IPA vahendite jagamisest peaksime paremini planeerima selleks, et valitsuse võimekust suurendada ja ka IPA projektide mõju suurendada ja pikaajaliselt äh, üles ehitada võimekus äh, edasiliikumiseks ja probleemide lahendamiseks. IPA programmid on pikaajalised programmid olen endine rahandusminister ja sellepärast on minu arvates äh, väga tähtis kaasata riigid ka võimekuse ülesehitamise projektidesse ja nende projektide puhul oleks meil vaja ka kaasrahastust. ning teine mõte puudutab IPA programmide rakendamist. meile kõigile on jäänud mulje, et siin on väga pi-, suuri viivitusi just programmide rakendamisega. ja vahel me lihtsalt laseme õige ajahetke käest. ja see tähendab seda, et inimesed ei usalda enam neid projekte. on väga tähtis suutis äh, tõesti õigel hetkel programme läbi viia selleks, et saada äh, neid tulemusi, mida me ka tegelikult soovime. kolmas mõte, tehniline pool. kõik on nõus, et äh, IPA fondidest rahastamine on ühelt poolt finantsabi nendele riikidele, aga teiselt poolt on tegemist ka poliitilise žestiga. me peaksime keskenduma rohkem ka sellele poolele, seda tuleks äh, paremini nii-öelda reklaamida ja rohkem tuleks anda ka tegevusvabadust riiklikele parlamentidele järelevalve teostamisel nende projektide üle. olen nõus sellega, et Nende projektide puhul peaks äh, auditi läbi viima välishindaja, kuid samal ajal peaksid siiski ka siseinstitutsioonid äh, järelevalvet teostama. Euroopa Liit peaks sealses piirkonnas olema rohkem nähtavam selleks, et inimesed saaksid ka aru ja näeksid, äh, kuidas neid vahendeid kasutatakse. aitäh! aitäh! järgmisena härra Šole rohelisest, roheliste hulgast, tema koostab raportööri, raportit, vabandust. aitäh mulle sõna andmast. mul on üks märkus, ütleb härra Šole ja üks küsimus. kuulsime kõnelejatelt ja omadest kogemustest IPA fondidega teame, et nende fondide kasutamisel mängib väga suurt rolli kasusaajate poliitiline tahe ja teiseks Euroopa Liidu võime tõesti aidata reforme ka päriselt ellu viia. nüüd on juhtunud, et vahel ei ole poliitilist tahet selleks, et päriselt ka reforme ellu viia ja Euroopa Liidu võimekus nõuda reforme läbi viia on piiratud. ja kui me räägime nendest äh, reformidest, äh, siis äh, siin on punkte, mida tuleks toonitada ja välja tuua. siin mõned Äh, kõnelejad neid ka juba mainisid. kõigepealt äh, kodanikuühiskonna toetamine, sest äh, kodanikuühiskond võib tõesti olla muutuste algatajaks ja kandjaks igas ühiskonnas. seega ka nendes riikides, millest me praegu räägime. ja teiseks nii-öelda see auhinnasüsteem, premeerimissüsteem ootan siin juba ettepanekuid, mis tulevad komisjonilt ja mis puudutavad äh, seda premeerimissüsteemi rakendamist. nüüd küsimus. kuulsime Makedoonia kolleegilt, äh, et siin on olnud äh, sekkumist ja et see finants ja tehniline abi peaks aitama ka äh, erinevaid riike seal piirkonnas üksteisele lähemale tuua. mis te arvate, kas IPA raames ka mitmele riigile suunatud projektid äh, oleksid kasulikud just selleks, et seda piirkondlikku integratsiooni edasi viia? ja see küsimus on suunatud just põhiliselt Euroopa Komisjoni esindajale. aitäh, härra Soole! ja kui ma nüüd õigesti aru sain, siis on veel üks sõnavõtusoovija ja siis paneme ka nimekirja lukku, sest me tahame ka külaliste vastuseid kuulda. ja viimane kõneleja on Kosovost, äh, Memli Krasniki. aitäh härra esimees, kallid kolleegid, parlamendiliikmed, üritan lühidalt teha, sellepärast et kolleeg Hotil õnnestus minu arvates väga hästi välja tuua see, mida Kosovos arvatakse IPA fondi vahenditest ja nende kasutamisest. tegemist on väga tähtsa meetmega, see on väga tähtsat rolli mänginud just äh, meie prioriteetsetes valdkondades Kosovos. minu otsene kogemus IPA fondidega, kui olin viimased kaks ametiperioodi valitsuse liige, nimelt tuleb arvestada meetme rakendamise tõhususega. näiteks kaks kuud tagasi Kosovos IPA kaks tuhat neliteist vahendite kasutamisega hakati pihta kolm aastat hiljem, nüüd juba koostatakse vahearuannet, aga tegelikult alles alustati IPA kaks fondi vahendite äh, jagamist alles nüüd. ja ilmselgelt läheb veel kaks aastat aega selleks, et me saaksime lepingud sõlmida ja neid rakendama hakata, nii et IPA kaks tuhat neliteist äh, äh, lõpetatakse millalgi kahe tuhande kahekümnenda aasta alguses, nii et tõesti, tõhusus mängib siin väga tähtsat rolli. see on olnud meie kogemus äh, tegelikult äh, pea kõikides sealse piirkonna riikides ja peale selle on probleeme siin ka bürokraatiaga, me saame aru, et seda on mingil määral vaja, kuid siis tuleks rääkida ka sellest, kuidas äh, neid protsesse kuidagi tõhusamaks muuta ja koordineerida. teiseks äh, tulemustepõhine rakendamine. isegi kui projektidega pihta hakatakse, on alati vaja natukene lisaaega. näiteks Kosovos äh, rakendatavate projektide puhul on alguses vaja või ette nähtud on alguses umbes poolteist, kaks aastat selle projekti rakendamiseks, aga tavaliselt on meil veel vähemalt pool aastat lisaks vaja saada. siis äh, kui tõhusad on need projektid, kas neid saab ka hiljem kasutada? on edulugusid ja vähem edukaid lugusid, äh, kui me räägime IPA projektidest. on väga palju tehnilist abi, äh, mis olid küll heade kavatsustega ellu viidud, kuid samal ajal neist ei ole olnud mitte mingit kasu. see ei ole muidugi Euroopa Liidu süü või Euroopa Liidu delegatsioonide süü, vaid tegemist on jagatud äh, vastutusega valitsuste, kasusaajate ja erinevate agentuuride vahel. kahjuks on äh, lugu selline, et meie võime küll ilusaid raporteid, dokumente, soovitusi koostada, tuhandeid lehekülgi, mida aga kahjuks väga paljud inimesed ei loe. isegi mitte kasusaajad, kellele nad on mõeldud. nii et tõesti see äh, kasutamise võimalus on tõesti, sellega on väga suuri probleeme. samal ajal kapitali kasutamisega on olukord hoopis teistsugune, nii et tõesti tuleb tagada tasakaal tehnilisele abile antud vahendite ja kapitalikulutuste vahel. näiteks Kosovos kaasrahastati seda väga tähtsat spordiprojekti Metrovitsa linnas ja seda kasutatakse, rahvas, inimesed kohapeal, noored lõikavad sellest kasu samal ajal tehnilise abi projektidest ei ole nende jaoks kasu. nii et äh, tuleb täpselt vaadata, kuidas neid äh, vahendeid jagatakse, et ma saan aru, et on vaja tehnilist abi ja et on vaja nõuandjaid, et on vaja projekte, kus eksperte tuuakse kohale selleks, et teatud äh, dokumente välja töötada. veel mõned märkused. planeerimine ja ülevaatamine. ka siin tuleks kasusaajate prioriteetidega arvestada, nagu öeldud, see kõik sõltub poliitilistest prioriteetidest, aga sellega alati ei arvestata. kolleeg mainis seda ka siin. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal IPA kaks kaks põllumajanduse arenguabi oli üks kolmest kõige tähtsamast valdkonnast, aga see ei ole enam niimoodi. kes seda otsustas? me ei tea. mina olin põllumajandusminister, mina seda otsust ei teinud, minu käest isegi mitte ei küsitud. ja sellega luuakse probleeme, sest meie siin pikaajaliselt planeerime ette aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. me oleme arvestanud selle vahendiga, selle rahaga nüüd on seda ka muudetud ja mis tähendab seda, et see pöörab pea peale ka kõik äh, meil koduriigis ning probleemiks on veel ka see, kuidas neid otsuseid tehakse, kui äh, kasusaajaid ei kaasata otsustusprotsessi ja ka ülevaatamisprotsessi. ja saan aru, et äh, ametnikud mingil tasandil on kaasatud, aga meil on vaja ka kaasata poliitilise tasandi esindajad, kui me räägime prioriteetide muutmisest. ja nagu ikka, isegi Brüsselis on arvamused erinevad. mis puudutab põllumajandust ja maapiirkondade arengut, siis eh, DG Neer ja DG Agri arvamused võivad olla täiesti risti vastupidised ja lõpetuseks küsimus. mis te arvate, kas tasub äh, sellesse planeerimisse kaasata mitte ainult kasusaajad, vaid ka teised peadirektoraadid, mis tegelevad erinevate valdkondadega, nagu näiteks selles viimases näites, näiteks põllumajanduspeadirektoraadi, sest tihti seda peadirektoraati kasu, kaasata, kuigi räägitakse näiteks äh, põllumajandusküsimustest ja neil on ju äh, väga palju kogemusi, aga samal ajal vastutab ainult äh, äh, lõimimise peadirektoraat. aitäh, sellega panen kõnelejate nimekirja lukku ja annan sõna nüüd äh, kolmele paneelkülalise võima-, külalisele võimaluse kokku võtta. kõigepealt Marit Jašake, siis Luis Calavera ja siis härra Fourier, palun. suur tänu, esimees ja suur tänu kõigile, et te arutelus osalesite ja jagasite oma tähelepanekuid nii väljakutsete kui võimaluste kohta. tänased järeldused, töö on kindlasti pooleli, tuleb edasi arendada strateegilist dialoogi seoses vahearuande edasise plaanimisega. aga ambitsioon on seat-, seatud selge, me peame äh, veel paremini töötama, see on väga hea, et eesmärk selline on, see näitab, et me kõik hoolime. mis puudutab tõhusamat äh, kulutamist, kasutamist, vaatame konteksti, riikidevahelisi suhteid, aga ka välismõjusid jutumärkides teiste mõjutajate poolt, mitte Euroopa Liidu poolt, kõik need punktid on täna siin arutelus tõusetunud vastutuse küsimus on oluline, samuti poliitilise juhtimise küsimus. see tähendab, et tuleb kohapeal ka vastutada Euroopa Liidu vahendite rakendamise eest rõhutan, et liitumine on keeruline protsess, samuti nende vahendite kasutamine, mis valmistavad ette riike liitumiseks. rõhutan, see ei ole arenguabi, sellega pannakse paika selge tee kõrgemate standardite poole nii majanduse arengu, õigusriigi, kodanikuühiskonna, meediavabaduse aspektid, samuti konfliktijärgsed äh, arengud ja regionaalne areng. oluline on seda nii ka mõista aga ma ei ole sada protsenti kindel, kui tohin nii öelda, et seda kõike saame eeldada. veel üks järeldus tänasest, äh, väga keerukad seosed kõigi nende elementide vahel, mis on äh, rakendamise osad, korruptsioonivastane võitlus, institutsioonide tugevdamine, järelevalve suurendamine, kõigest sellest oleks vahendite kasutamise, laiemal kasutamisel abi, ning äh, see aitaks tagada, et IPA vahendite kasutamine äh, on tõhusam, vastavalt meie väärtusele muidugi, eesmärgiks on tugevdada nende riikide demokraatiat ja ühiskondi. ning äh, parlamendiliikmetena see peaks olema meil alati prioriteediks, aga tuleb öelda väga selgelt välja, et meie peame silmas pidama inimeste heaolu liitumiseelne rahastamine, selle kasutamine ei peaks olema valitsustele preemiaks, vaid äh, kogu ühiskonnale motiveerivaks jõuks ning see peab minema sinna, kus seda kõige rohkem vajatakse inimestele. ma arvan, et just sellest perspektiivist peaksimegi äh, seda vaatama eriti oluline on see nendele, kes töötavad vaheülevaatega ja strateegiliste küsimustega, meie parlamendi poolt vaatame kindlasti väga hoolikalt neid küsimusi, see on meie jaoks äh, oluline prioriteet, me peame paika panema tugeva aluse selleks, et sinna peale oleks võimalik ehitada kõike muud. tänan taas selle võimaluse eest see istung korraldada ja loodetavasti peame seda ka tulevikus. aitäh, Maritša! proua Ruiz-Kalavera, palun! aitäh, härra esimees, proua Šakje. mõned kommentaarid minu poolt. esmalt suur tänu arutelu eest. meie jaoks on väga oluline teie vaateid kuulda ja muidugi ei kuula me neid ainult täna, pidevalt oleme teiega ühenduses selleks, et vaheülevaade oleks tõesti põhjalik, oleme kursis ka praktiliste küsimustega. mõned järeldused, kodanikuühiskond on väga oluline element, siin ei ole oluline mitte ainult rahastamise küsimus, muidugi mitme riigi programmist rahastame väga olulisel määral kodanikuühiskonna võrgustikke väga oluline on ka parlamentide poolne element, tag-, peame tagama, et kui erinevad äh, seadused jõuavad parlamenti, siis peetakse nõu ka ähm, erinevate sidusrühmadega ning seda võetakse arvesse menetlustes ja ei tohi lubada, et menetlused toimuvad kiirelt ilma konsultatsioonideta. me peame tagama, et äh, teie looksite ruumi sellisteks sidusrühmadega konsultatsioonide pidamiseks ja siin on kodanikuühiskonna arv, arvamuse arvesse võtmine väga oluline. lisaks me oleme sellises olukorras, olen täiesti nõus äh, sõna võtnud kolleegidega, et äh, individuaalsete riikide edusammud liitumise poole on väga oluline seal piirkonnas. viimasel aasta jooksul oleme näinud edusamme ja neid edusamme tuleb ka edaspidi toetada. meie mitme riigi programmi üks oluline rõhuasetus see ongi. lihtsalt äh, juhiksin tähelepanu sellele, et muidugi me ole, töötame ka taristutega, need on selle piirkonna jaoks väga olulised, aga kapitaliinvesteeringud ja taristuprojektid ilma reformideta ei muuda selle piirkonna olukorda. näiteks me võime ehitada nii palju kiirteid, kui tahame, ning, aga kui piirimenetlused ei ole harmoneeritud, jäävad veoautod endiselt tundideks teedele pidama, seega meil oleks imelised kiirteed, aga kahjuks autod seisaksid seal seega tuleb seda kõike arve võtta, arvesse võtta, tuleb reformida, kaasajastada transpordiseadus ja seda tuleb teha just piirkondlikku mõõdet arvesse võttes, seetõttu olemegi me rõhutanud nii palju piirkondliku majanduse arengut ning seda tööd, mida CEFTA ja koostöönõukogu raames piirkonnas on vaja teha. Äh, piirkonna peaministrid on samuti eelmisel aastal seda huvi väljendanud ning loodame, et ka edaspidi liigume selles suunas. kolmas sõnum tänasest, mis puudutab parlamentide rolli, äh, on seotud just järelevalvega. meie meil Euroopa Liidus on järelevalvemehhanismid, välisauditid, järelevalve, missioonid, meil on ka komisjonisisene äh, auditisüsteem, meil on kontrollikoda ning kui midagi valesti läheb, siis on meil ka Olav. aga teil on äh, riiklikud auditiasutused ning just seal peab olema põhiline vastutus ning äh, tuleb neid toetada, neil peab olema vahendeid, neil peab olema vahendeid, nad peavad olema poliitiliselt sõltumatud selleks, et nad saaksid teha oma tööd ning äh, teostada järelevalvet IBA rahastusvahendite kasutamise eest ja see teie roll parlamentidega on siin otsustav, need tingimused tuleb luua muidugi on väga oluline ka see, et nagu härra Hoti ütles, IPA on pikaajaline äh, planeeri-, pikaajaline planeerimine on siin vajalik, me tahame ühiskonda muuta ja see ei toimu üleöö. seetõttu me programmiperioodides äh, võtame arvesse selliseid pikaajalisi menetlusi, püüame leida tasakaalu. aga mida enam me töötame selle kallal ka, mida enam me püüame paika panna põhjalikud sekkumisvaldkonnad, on küsimus siiski ainult ka rakenduses, näiteks nagu see näide, et alles nüüd hakatakse IBA kahe vahendeid rakendama. selline mitmekülgne lähenemine Euroopa Liidu integratsioonile on oluline, seda tuleb arvesse võtta iga kord, kui valitsused vahendavad ja sellest vahe, vahetuvad ja selles piirkonnas tõesti sageli valitsused vahetuvad, kui äh, täielikult muudetakse ka poliitikat, siis äh, takistatakse maksumaksja raha mõistlikku kasutamist. on vaja luua dialoo-, dialoog, äh, mingisugune sidusus kohtureformides, haldus, haldusreformide küsimuses, neid, need ei tohiks olla äh, Ähm, parteipoliitilised teemad, vaid äh, kogu ühiskonna arenguks on vaja leida siin mingi kokkulepe, see on parim tagatis selleks, et IPA programmidel oleks suurem mõju ja need oleksid tõhusamad. meil peab olema ühtne nägemus poli- ja poliitiline dialoog, äh, et Euroopa tegevuskavad oleksid sidusad ning nähtavus äh, härra Frankensteini tähelepanekust jätkaksin, me oleme seda arvesse võtnud programmides, ma arvan, et meil läheb selles küsimuses paremini, kommunikatsioonikolleegid võivad seda kinnitada, aga kommunikatsioon ei tohi olla patroniseeriv ega ennast upitav. kommunikatsioon peab tulema valitsuse, poliitikute, parlamentide poolt ja kõige parem kommunikatsioon on selline, mida teost-, mis näitab äh, rahvale, mida Euroopa Liit nende heaks teeb, mis kasu sellest on ja te, parlament, palun, et aitaksite suurendada meie nähtavust äh, oma riikides ja toonitaksite ka Euroopa Liidu rolli Euroopa ambitsioonide täitmisel, aitäh! aitäh ning härra Fuerel lõppsõnadeks, palun! aitäh, härra esimees! ning suur tänu kõigile, kes äh, oma arvamusi esitasid. mõned märkused. esiteks piirkondlik koostöö ja mitme riigi, mitmed mit,, mitut riiki hõlmavad programmid juba praegu on väga olulised, mitut riiki hõlmavad programmid äh, ja ka institutsioonid on paika pandud selleks, näiteks Montenegro riigihalduskool, aga kui puudub poliitiline tahe nende riikide poolt kasutada vastavaid institutsioone, siis ei ole sellest ka suuremat kasu. eriti, mis puudutab riigihaldusreformi kooli, kontrollikoja arukann-, aruanne, millest rääkisin eelmisel aastal avaldati, seal juhiti tähelepanu, et väga vähe kasutatakse neid koolitusprogramme, mida see kool pakub kasutatakse ehk ühes-kahes Lääne-Balkani riigis seega peab olema olemas poliitiline tahe juba riigis selleks, et mitme, mitut riiki hõlmavatel programmidel oleks olulisem mõju. mis puudutab äh, seadusandlust, rakendamist ning seadusandluse vastuvõtmise küsimusi, olen täiesti nõus oma kolleegiga. nimelt kahjuks oleme näinud olukordi, kus äh, piir, selle piirkonna parlamendid äh, tõmbavad lihtsalt kastidesse linnukesi, muutuvad kummitempliks äh, ja seda kõike seadusandlusega seoses, mida nimetatakse Euroopa Liidu reformideks. aga puudub konkreetne tahe pidada konsultatsioone erinevate ühiskonnasektorite valdkondadega, mida see seadusandlus mõjutaks. näiteks diskrimineerimisvastane seadusandlus, selle raames peaks läbi viima konsultatsiooni kõikide ühiskonna osadega, keda see seadus otseselt mõjutaks. ning teiseks, see organ, mis pannakse paika äh, seaduse rakendamiseks peaks hõlmama ka nende sektorite esindajad, aga kahjuks oleme näinud näiteid äh, komisjoni raportis on need näited välja toodud, kus need organid koosnevad vaid eh, erakonna, erakondliku kuuluvusega poliitikutest ning eh, ei kajasta nende inimeste huvisid, kellele see seadus on suunatud. see on teine viis, kuidas saab rõhutada sedasama sõnumit, mida mu kolleeg ütles, kui oluline on konsensus leida parlamendis nendes küsimustes. Need on sellised seadusandlikud aktid, mis mängivad äh, üliolulist rolli inimeste elutingimuste parandamises äh, konkreetsetes sihtriikides. ja seda ei tohiks teha mitte sellepärast, et Euroopa Liit käsib seda, vaid tuleb mõista, et need äh, edendavad inimeste heaolu seal riigis aga selleks, et tagada, et need tõesti edendaks heaolu, peavad need hõlmama süstemaatilist ja teadlikku konsult-, konsultatsiooniprotsessi kõigi ühiskonna osadega, see aitab tagada, et tulemus tõepoolest kajastab äh, neid vajadusi ja huvisid, mis selles riigis eksisteerivad. see puudutab ka liitumisprotsessi nendes riikides, nendes riikides, mis on juba liitumismenetlust alustanud, tuleb leida riiklikul tasandil konsensus, tagamaks, et et äh, selle riigi hääl tõepoolest esi-, esindaks kõiki ühiskonna sektoreid, mitte ainult äh, poliitilisi erakondi või valitsusi. ning minu viimane märkus, millele tahaksin tähelepanu juhtida, PESA äh, poliitilise rühmituse esindaja viitas sellele nimelt, kui oluline on kodanikuühiskonda toetada ja mitte seda teha ainult Euroopa Liidu poolt, vaid valitsused peaksid olema avatud kodanikuühiskonnale nii, et see ei lähtuks äh, parteipoliitilisest joonest. kahjuks me oleme näinud äh, juhtumeid, kui äh, erakonnad rahastavad kodanikuühiskondi lähtuvalt oma poliitilistest huvidest, mitte ei kajasta sõltumatu kodanikuühiskonna vajadusi ja rolle Nad peaksid olema ju see, mis hoiab valitsust, äh, mille eest ka valitsus vastutab, see on kodanikuühiskonna roll ja kodanikuühiskonda ei tohi taga kiusata selle rolli täitmise eest. teeksin ettepaneku, et tuleks teha rohkem jõupingutusi, toetada kohalikul tasandil kodanikuühiskonda eriti just väiksemaid organisatsioone, millel ei ole nii palju ressursse või tehnilist oskusteavet Euroopa Liidu rahastusele ligipääsi, pääsemiseks, need tehnilised menetlused on ju väga keerukad, tuleks paika panna selline süsteem, mis võimaldaks kaasata ka selliseid kodanikuühiskonna organisatsioone. kui ma töötasin Makedoonias, Sloveenias, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Ladina-Ameerikas Euroopa Liidu nimel, mis mind alati hämmastas, oli see tohutu mõju, mis võib olla väga väikestel projektidel. tuuakse kokku erinevatest kogukondadest inimesi, näiteks üks näide Makedooniast, Euroopa Liidu, Euroopa Liit rahastas projekti seoses ajaloo õpetamisega Helsingi komiteega seoses ning see projekt tõi kokku ajalooõpetajad etnilisest Albaania kogukonnast ning Makedoonia kogukonnast ühest kohast töötati välja objektiivne tõlgendus äh, kahe tuhande esimese aasta konfliktile. tegemist oli väga keerulise projektiga, need olid väga emotsionaalsed küsimused, äh, mis olid endiselt lahendamata. projekt äh, rõhutas ka kõiki eelarvamusi, aga just see oligi selle projekti eesmärk ning tulemuseks oli väga e- oli mõlemat poolt esindav lõpptulemus, aga kui valitsus seda äh, hariduspoliitikas ajaloo õpetamises arvesse ei võta, siis ei ole tegelikult sellest mingit kasu. see on selline näide väikesest projektist kogukondlikul tasandil või ka riiklikul tasandil, millel võib olla väga suur mõju usaldus, usaldusliku õhkkonna loomisel erinevate kogukondade vahel, kogukondade ja valitsuse vahel. nagu ma varem ütlesin, mitmel juhul me räägime sellistest ühiskondadest, mis on tekkinud konflikti tagajärjel, seega usaldamatus on väga suur, parem vii-, parim viis usaldamatusest üle saada on kasutada just selliseid projekte sildade ehitamiseks. ning selleks on kõige parem koht kodanikuühiskonnal ja kohalikul tasandil see peaks olema, andma stiimuli valitsusele rohkem otse kodanikuühiskonnaga koostööd tegema. veel üks näide ja sellega ma ka lõpetaksin. kui külastasin Sloveeniat, rahastasime naiste varjupaika ja haav-, mis oli mõeldud naistele haavatavatele inimestele ning see toimus selle tulemusel, et Sloveenia valitsus ja kodanikuühiskonna organisatsioon kirjutasid alla ühisele memorandumile. see oli hiilgav näide kodanikuühiskonna ja valitsuse vahelisest koostööst, millel on väga oluline mõju kohalikul tasandil, mis aitab luua just seesugust usaldust rõhutan, mitmes riigis sellist usaldust ei ole valitsuse institutsioonide vahel just konflikti ajaloo tõttu või parteipoliitika tõttu. see on väga suur väljakutse, millega siin, äh, siinsed parlamendisaadikud peavad äh, toime tulema, kui nad liiguvad Euroopa integratsiooni poole ja soovivad saada Euroopa, tõeliseks Euroopa osaks ja sellel on kin-, neil on kindlasti sellest tööst sellel teel väga palju kasu. aitäh, Marita Šake, proua Ruiz Calavera ja härra Fure! kuna rohkem äh, sõnasoove siin ei ole, siis tahaksin tänada kõiki osalejaid äh, teie sõnavõttude eest äh, tänasel arutelul ja kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguses väliskomisjonis on siis äh, arutelu, mis puudutab mm, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta järgset äh, rahastamise ülesehitust äh, ja raporti koostame ka selle teema kohta, ootan teid tagasi kõiki siia kella kolmeks, äh, et me jätkaksime Euroopa Liidu lõimumise teemaga Lääne-Balkanil, aitäh!